istung on avatud, head kolleegid. täpsustuseks teile, et äh, nõukogu üldasjade nõukogul seitsmendal veebruaril finantsraamistiku vahearuande arutelul arutelu ei toimunud. ja Itaalia valitsuse reservatsiooni ei kõrvaldatud, seega punktid kolmteist, neliteist ja viisteist proua Toma ja Olbrichti kaasraportööride raportit arutelul edasi lükatud. seega kaheksateist ja üheksateist äh, tulevad arutelule siis täna koosoleku lõpul. ja kuna Monika Olmeier on valmis äh, kuuenda päevakorrapunkti juures häälet-, siis äh, need tulevad pärast päevakorrapunkti kaheksa ja üheksa, ehk siis hääletusjärjekord on muudetud. ja kui teil midagi selle vastu ei ole, siis kinnitame sellisel kujul päevakorra. kell üksteist viiskümmend viis pean ma lahkuma, sest esimeste konverentsil esineb Maarja Monti kõrgetasemelise töörühma juhina mis tegeles siis oma vahenditega ja mind on sellele kuulamisele kutsutud, kuivõrd ma olen eelarvekomisjoni esimees. ja nüüd teile teadmiseks koordinaatorite otsused kaheksandast veebruarist otsustati koostada arvamus omaalgatus, raport, niisiis EMPL komisjoni raportile selle kohta, kuidas noorte tööhõive äh, fondi ellu rakendatakse vastavalt artiklile viiskümmend kolm meie kodukorras, oli ka kaalutlusel artikkel viiskümmend neli, kuid meie raportöör leidis, et viiskümmend kolm oli kohasem. luba koostada kaks algatusraportit mitmeaastase finantsraamistiku kohta pärast aastat kaks tuhat kakskümmend ja omavahend ja omavahendid kaasraportöörideks on Isabel Toma ja Jan Olbrist ja omavahendite osas Jaanus Levandovski ja Gerard Dupre. ja võeti ka vastu otsus kinnitada esialgne ajakava Euroopa Parlamendi kulutuste äh, osas aastaks kaks tuhat kaheksateist, raportööriks on Richard Ashworth, siis raporti esitamine kuues märts, muudatusettepanekud viisteist märts kell kaksteist null null, teine mõttevahetus kahekümnendal märtsil, hääletus äh, äh, meie komisjonis ja täiskogul aprillis, täiskogul, kuid äh, see, seda ajakava on muidugi võimalik veel äh, läbi vaadata vastavalt selle, mida otsustab juhatus. ja nüüd läheme hääletuse juurde. Teh-, palun siis kasutage oma kaarte, sisestage need hääletusaparaatidesse. ja asume hääletama. kolleeg Nesmi Ali raport globaliseerumisega kohanemise Euroopa Fondi kasutusele võtmine. see puudutas siis Trente Overijsseli retaili taotlust Hollandist. kontrollime, kas meil õnnestub elektrooniline hääletus, teeme palun proovi, hääletus on alanud kaks, kakskümmend kolm kaarti äh, olid kasutusel ja kakskümmend üks häält me registreerisime. härra Tarand. selge. D'ailleurs, ça marche Super. Bien paragrahv sept, amendement numero trois. muudatusettepanek kolm, kes on poolt? vastu? erapooletuid vastu võetud neli, poolt? vastu? erapooletuid vastu võetud viis? jääb välja, väljaspoole rakendusala, ei ole vastu võetud kuus, kes on poolt? vastu? erapooletuid vastu võetud seitse, poolt? vastu? erapooletuid, vastu võetud kaheksa poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud üheksa poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud üks, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud kaks poolt, vastu erapooletuid, vastu võetud ja kogu teksti hääletus muudetud kujul. nimeline hääletus. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud kakskümmend kolm poolt, kolm vastu nous avons à nous prononcer sur un ja järgmisena ümberpaigutamise taotlus, mida taotlejaks on siis üldraportöör härra Geier. tere hommikust, armsad kolleegid. liiklus täna hommikul oli eriti pelgialik, seetõttu vabandust, et ma nii hilja kohale jõudsin see ülekanne, mida ma ette panen, on täiesti loogiline, võttes arvesse meie eelmist hääletust. see, sellega saame me siis Iiri töövõtjaid ja tööandjaid toetada üleilmastumisega kohanemise fondist, seetõttu palun toetage seda hääletust. Pardon, le vote est un vote électronique. tegemist on meil elektroonilise hääletusega, hääletus on alanud. lõppenud, vastu võetud kakskümmend viis poolt, üks vastu. härra Tarand, muud jaod, ümberpaigutamise taotlusi pole härra Tarand, ei ole ümberpaigutamise taotlusi, kas on nii? ei ole. ja sellisel juhul on hääletused lõppenud, aga tuleme siis hääletuste juurde tagasi, kui Monika Hallheimer on meiega taas ühinenud, siis asu-, tegemist kinnisvarapoliitikaga. ja nüüd Sigrid Muresan kes pakub meile siis nüüd esimese ülevaate kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta eelarvemenetluse kohta. Teil on sõna, härra raportöör. Thank you very much, dear colleagues uh.... suur tänu, härra esimees. head kolleegid, meil on täna hommikul siin võimalus esimest korda mõtteid vahetada selle suuna üle, kuhu me siis kavatseme suunata järgmise aasta eelarvet. ma olen esitanud ja teile ka saatnud teile raporti projekti suuniste kohta järgmise aasta eelarveks. Need peaksid olema meie prioriteedid ja nendest peaksime ka lähtuma tänastel kõnelustel. muudatusettepanekute esitamine on avatud ja siis hääletus kuuendal märtsil komisjonis ja märtsi täiskogul Strasbourgis. nagu te teate, meie jaoks on see nüüd võimaluseks öelda Euroopa Komisjonile, enne kui nad tulevad välja maiga, mais oma eelarveprojektiga, öelda siis komisjonile mida me ootame neilt ettepanekutes, kasutades piiratud ressursse, mis on meie käsutuses, tegemaks seda, mida siis Euroopa kodanikud meilt ootavad. ja see saab olema ka motoks, millest ma kavatsen lähtuda järgmise aasta eelarve puhul. see, mida Euroopa kodanikud meilt ootavad, on majanduskasv, töökohad, turvaline keskkond mina, viimase kahe aasta jooksul oleme elanud läbi erakordseid kogemusi ning jõupingutused ning ka läbirääkimistel oli peateemaks see, kuidas ületada rändekriis. see oli muidugi unikaalne väljakutse, aga ma usun, et me peame saatma signaali, et me ei ole unustanud ka traditsioonilisi prioriteete Euroopa Liidu eelarves. inimestele teeb muret muidugi see, kuidas majandus areneb, kuidas majandus kasvab ja kuidas majandus äh, toodab töökohti. ja need töökohad, mida me tahaksime toetada, mille loomist me tahaksime toetada, peaks olema stabiilsed, hästi tasustatud, sotsiaalselt jätkusuutlikud. see ja selle jaoks on vaja jõulist majandust ja ma teengi ettepaneku, et me kasutaksime ära ressursse, mis on meie käsutuses selleks, et tõhustada meie infrastruktuuri, selleks, et infrast-, et investeerida teadusuuringutesse innovatsiooni, selleks, et toetada VKE-sid, ettevõtteid. Te kõik eh, teate, millised programmid on meil käimas, Horisont kakskümmend kakskümmend, Euroopa ühendamise rahast-, rahastu, COSME, ja innovatsioonist ja teadusuuringutest rääkides me teame kõik, et Horisont kakskümmend, Horisont kaks tuhat kakskümmend projektide kinnitamise koormus selle raames kahanes kahe, kaheteistkümnele protsendile eelmisel aastal. see tähendab seda, et me suudame rahastada ainult kahteteist protsenti projektidest, äh, mida, mida on taodeldud, see on palju madalam tase kui minevikus ja miks siis nii? sellepärast, et Horisont kaks tuhat kakskümmend innovatsiooniprojektid, nagu ka Euroopa ühendamise rahastu, suurte infrastruktuuriprojektide vallas me ei saanud toetada nii palju, kui me oleksime tahtnud eelmistel aastatel äh, seoses EFSi loomisega, seoses väljakutsetega, mis järgnesid rändekriisile, seega minu sõnum aastaks kaks tuhat kaheksateist on, et see on aasta, mil me peame saatma selge sõnumi kodanikele, et me kavatseme toetada majandusarengut ja eelkõige töökohtade loomist, mis oleks stabiilsed, sotsiaalsed, äh, sotsiaalselt sidusad ja me nägime, mis juhtus rändekriisiga, millega me peame muidugi ka edasi tegelema, me peame, me nägime, et majandusolukord ise, iseenesest ei hakka paranema. seega peame tegema jõupingutusi selleks, et tõhustada ja stabiliseerida ka eurot. on palju muidugi erinevaid teemasid, kus, mis ei ole otseselt seotud Euroopa Liidu eelarvega, aga me peame ka tegema nii, et Euroopa Liidu eelarve suudaks majandust stabiliseerida ja tõhu-, tugevdada. nüüd eripro-, eriprojektid EFSI, äh, mis algatati kaks aastat tagasi, meie jaoks on tegemist hea projektiga ja see peab jätkuma, kuid muidugi peame olema valmis seda ka paremaks muutma, eriti mis puudutab täienduvust, geograafilist ulatust. samuti tuleb noortele saata selge signaal, et me toetame neid, et noorte tööhõive algatust me toetame endiselt ja teisest küljest tuleb uurida taas, kas seda saab paremaks muuta, selleks, et luua jällegi stabiilseid, hästi tasustatud töökohti eurooplastele ja et oleks, oleks ka piisav rahastamine Erasmuse programmi jaoks. ühtekuuluvuspoliitika, ma olen seda alati pidanud investeerimispoliitikaks, üks peamistest äh, investeerimispoliitikatest üldse eelarves ja kirjeldus Monti raportis, mille kohaselt ühtekuuluvuspoliitika on poliitika, millest me kõik saame kasu, mitte ainult äh, äh, puhas kasusaajad riigid. seepärast peaksime lihtsalt õiglase vastutasu poliitikast edasi liikuma, see on ka selles Monti raportis väga selgelt äh, kirjas. ja selle, sellesse andis oma panuse ju ka parlament majandus ja töökohad ühest küljest, niisiis, ja kodanike julgeolek, turvalisus on samuti tähtis. inimesed ei ähm, tunne end turvaliselt, ettevõtted ei loo ettevõtteid, kui nad ei tunne ennast turvaliselt ja sisemised väljakutsed. me teame, et rubriik kolme ressursid on väga piiratud, seda tõestab ka see, et me oleme pidanud kasutama paindlikkuse instrumenti korduvalt. mitmeaastane finantsraamistik ei olnud seda tüüpi väljakutseteks mõeldud nagu rändekriis ja loomulikult ei olnud seda võimalik ette näha aastal kaks tuhat kolmteist. seepärast mõelgem, kuidas kasutada piiratud ressursse selles vallas, selle rubriigi raames ja minu arvates tuleb eelkõige tõhustada Euroopa Liidu ameteid, mille pädevus on sisejustiitsvallas ja uurida, kuidas nende tegevust paremini koordineerida selleks, et kodanike turvalisust tõsta ja kulutades neid äh, rahalisi vahendeid, mis meil on olemas. muidugi ei saa me kulutada seda raha, mida meil ei ole selles rubriigis nüüd rääkides veel ohutusest, mõelgem otse selle naabrusele ida, idamõõtmele, lõunamõõtmele. see, me käisime Jordaanias ja Liibanonis eelmisel aastal, härra esimees, meie komisjoni liikmetega külastasime seal pagulasi. Need riigid on saanud, võtnud vastu kumbki ühe miljoni pagulast ja me nägime, et väga palju saab ära teha Euroopa Liidu eelarve toetusega, nendes riikides on palju odavam anda abi põgenikele lähemal oma päritoluriikidele kui siin Euroopa Liidus. ja ÜRO allasutused, kes äh, rakendavad programme koha peal, kõik tunnu-, tunnistavad, et nad ei suudaks oma tööd teha, toitu, elamispinda, äh, vett äh, anda pagulastele, kui meie toetust ei oleks. seepärast on tähtis, et me tegeleks äh, rände juurtega ja muidugi pagulaste vood. raha, mis, mida me kulutame seal, on õigesti kulutatud raha, aga samas tuleb tagada, et see raha jõuab ka nendeni, kes, äh, kellele see on määratud, et meil on kontrollimehhanismid, et me takistame ära Euroopa vahendite kuritarvitamise, me hoiame ära pettused, et raha jõuaks abivajajateni. me peame selgelt parandama tervise, hariduse alal tehtud kulutusi meie naaberriikides, et elamistingimused paraneksid selleks, et nende vajadus Euroopasse kahaneks. lõpetuseks, härra esimees maksed on väga olulised järgmisel aastal, nagu me kõik teame, eh, absorbeerimissuutlikkus eelmistel aastatel kaks tuhat eh, neliteist kuni kaks tuhat kuusteist oli väga madal, me tahame, et projektid eh, elluviimine kiireneks järgmistel aastatel ja et maksed oleksid suuremad järgmisel aastal. see on valdkond, millele me peame tõsist tähelepanu pöörama, selleks et meil oleks piisavalt ressursse, sest pole ju midagi halvemat, kui Euroopa Liit mis ei suuda oma arveid maksta. ja lõpetuseks, kui raport esitati, siis meil ei olnud veel nõukogu seisukohta äh, mitmesse finantsrahvastiku läbivaatamise osas. selle me saime alles sellel nädalal, ma arvan, et üldasjade nõukogus oli sellest juttu, ehk siis, et ei ole tehtud sisulisi edusamme. kui esiteks tahan öelda seda, et kõik mis on otsustatud MFF-i läbivaatamise raames. sellel on mõju järgmise aasta eelarvele muidugi ja siis me loomulikult ka võtame seda arvesse äh, prioriteetsena, et kõik oleks vastavuses MFF-i läbivaatamisega, aga kui järgmistel nädalatel miski muutub ja tekib asjaolusid, mida me peame arvesse võtma ka suuniste osas, siis äh, hea meelega teen seda muudatusettepanekute kujul ja kui aasta teisel poolel äh, läbivaatamine ei ole veel lõpetatud, siis äh, loomulikult äh, peame siin avaldama igat sorti toetust, nii palju kui seda on võimalik. nii et suur tänu, härra esimees, tänan kõigile, tänan kõiki tähelepanu eest, ootan huviga arutelu ja koostööd kõigi kolleegidega erinevatest äh, fraktsioonidest. suur tänu, härra raportöör, järgmise aasta eelarve raportöör oma prioriteetide tutvustamise eest järgmiseks aastaks. Äh, ilmselt me saame kõiki neid toetada ja annangi nüüd ükshaaval sõna variraportöör, siis koordinaator ja siis komisjoni liikmed, kes on juba endast märku andnud, päris mitmed. härra Joti. Grazie, president. Tanto partirei. aitäh. kõigepealt tahaksin tänada härra Mulesani. tunnustada teda selle teksti eest ning ka selle eest, et on valmis koostööd tegema. ma olen aru saanud, et sellel aastal soovitakse kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta hinnangud koostöö põhjal paika panna minu arvates me sisuliselt oleme, sisu poolest oleme päris heal teel. see tekst, mida te tutvustasite, on üsna hästi tasakaalus, kui me räägime siin noorte tööhõive toetusest, suurenenud äh, rahastusest äh, programmidele, millega toetatakse VKE-sid ning teadust. ma arvan, et parlamendina võime me olla ambitsioonikad ja küsida suuremaid summasid, ähm, kui senini me näiteks Kosme jaoks oleme teinud. võtame nüüd rubliid ükshaaval üle. mulle meeldib see, et te viitate äh, noorte tagatisfondile, aga äh, see Interraili küsimus, see tekitab segadust meie soovime pigem integreeritud programmi, millega toetatakse noorte juurdepääsu kultuurile, selle asemel, et maksta lihtsalt kinni nende puhkuse äh, äh reisid rongidega. me soovime tugevdada ka Euroopa julgeolekut, aga samas peame me tervitama ka sisserändajaid, me peame äh, töötama koos ka Euroopa Varjupaigaameti ning eh, piirivalvega. aga samas peame me parlamendina nägema suurt pilti, võtma arvesse sotsiaalset, poliitilist ning geopoliitilist mõõdet rände puhul. kui me räägime välistest väljakutsetest, siis ma nõustun sellega, et on vaja stabiliseerida kõige murettekitavamad kriisid Ukrainas ning Liibüas, meil on vaja tugevdada ka arengukoostööd. tekstis viitate te ka uuele EFSile Aafrika jaoks, see meeldib meile, aga meil on vaja tugevdada ka juba olemasolevaid instrumente rubriigis neli. ning siis see öö, haraline struktuur eelarve puhul, meil oleks vaja tõesti öö, tõelist enda omavahendite süsteemi, seda peaksime me eelkõige just sellises tekstis rõhutama parlamendina. ja siis Brexiti teema, sellega võiks kohe hakata tegelema, see, selle asemel, et see tuleks meile millalgi hiljem üllatusena ning see võib tekitada ootamatuid pingeid e, eelarvemenetluses. mulle meeldib ka see viide ühtekuuluvuspoliitikale. kokkuvõtteks tahaksin öelda, et see tee, mille te olete valinud, on positiivne, aga sotsialistidena soovime me oma panuse anda sellesse arutellu, valmistame ette ka muudatusettepanekuid nendes küsimustes, mida ma juba mainisin. eriti just rubriikidele kolm ja neli vaatame üle ka sõnastuse. siin on ka väikeseid probleeme nagu öeldud, me oleme õigel teel, aga me võiksime olla veel ambitsioonikamad ja julgemad ning koostada arvamuse, mis on veel ambitsioonikam, aitäh! tänan väga. ja nüüd härra Kölmel. aitäh, härra esimees! kõigepealt tahaksin Siegfried sind tänada selle väga hea ja põhjaliku raporti eest, mida sa täna tutvustasid. ma sooviksin tugevdada paari punkti ning paar punkti ka lisada. täiesti õigesti ütlesid sa, et me peame kaasama rohkem kodanikke, kodanikud peavad mõistma, mida Euroopa Liit teeb, mida Euroopa Liit nende rahaga teeb. see ei ole ju meie raha, vaid meie kodanike raha seetõttu on väga oluline, et me ütleme selgelt välja, et meil on vaja Euroopa Liidus tõelist lähimuspõhimõtet. see tähendab, et me peame tegutsema siis, kui meie saame muuta olukorda paremaks kui liik-, võrreldes sellega, mida liikmesriigid suudavad teha. siin on mitmeid näiteid selle kohta, näiteks kliimapoliitika, keskkonnakaitse, kliimakaitse, need on valdkonnad, kus me saame koos tegutsedes palju rohkem saavutada kui üksi. ka energiapoliitika valdkonnas on mitmeid aspekte, kus liikmesriigid üheskoos saavad üksteist toetada ning saavutada parema tulemuse kui üksinda tegutsedes Äh, kliima ning geograafilised olukorrad on liikmesriikides väga erinevad, seega me ei saa kõiki ühtemoodi kohelda, me peame vaatama äh, kogemusi ju tugevamatest riikidest, siis me saame ka parema tulemuse. me peame olema siin äh, julged, aga mitte selles mõttes julged, äh, et me peame alati rohkem tegema, vaid mõtlema rohkem, äh, kus meie tegevus äh, suuremat lisandväärtust võiks tuua. seega ma arvan, et ei oleks mõistlik lahendus, kui probleemide puhul arvatakse, et Euroopa tasandi lahendus on ainuvõimalik alati selline läänd-, lähenemine on läbipaistmatu ning ebaõiglane. praegusel hetkel mõningad projektid saavad raha, mõningad mitte, me peaksime siin tegutsema mõistlikumalt ning jälgima ka tähelepanelikumalt seda, et tulemused oleks ka mõõdetuvad öö, äh, ning selle ning programmidel oleks ka positiivne tagajärg. mina olen suur ühtekuuluvuspoliitika sõber aga see poliitika peab olema ka edukas, muidu on ta mõttetu. kui mõnele programmile kümme või kakskümmend aastat raha anda ning siis peab raha veel edasi andma sama äh, eesmärgi saavutamiseks, peame kindlalt küsima, kas kogu see asi on olnud mõttekas kui mõnel on võib-olla parem idee välja pakkuda, siis võib-olla oleks mõttekam kasutada seda raha teises valdkonnas, kus tulemused on paremad. ning viimane asi, mis on eriti tähtis minu jaoks, rändekriis. kolleegid, te mäletate vast, et me peame Euroopa, et siin on ka mainitud, et, et Euroopa Liidus peame me kõvasti raha kulutama selleks, et lahendada rändekriis, aga rahast ainult ei piisa meil on vaja tõelist strateegiat selle valdkonna jaoks, mis oleks kõikehõlmav. praegusel, muidu me tegutseme liiga meelevaldselt ja seda strateegiat meil endiselt ei ole. meil on küll mitmeid algatusi, mis ei ole üldse halvad, aga meil oleks vaja äh, äh, kõikehõlmavat kontseptsiooni, mis hõlmaks ka Dublini lepingut ja kõike muud praegusel hetkel tegutseme me liiga kaootiliselt ning laseme ennast sündmustel juhtida. see olukord tuleb lõpetada, me peame selgelt ütlema, mida Euroopa Liit soovib ning siis saame me ka täiesti õigustatult nende soovide rahastamiseks raha leida, aitäh! tänan, härra Kölmel! proua Jäätenmägi äh, vabandas, ta täna ei osale ja proua Nirjada võiks sõna saada, kui ta oleks siin. ja siis härra Tarand uh,. Thank you, Mr President uh,. I also like to praise the raporteur for his uh... tänan, ma tahaksin ka tervitada raportööri tema sissejuhatuse eest. ma arvan, et see on hea dokument ja alus, millelt jätkata. tuletaksin kolleegidele aga meelde, et on üks pisikene, aga väga tööma-, töökas roheliste fraktsioon siin parlamendis ja meie oleme alati seisukohal, et eelarve peaks välja nägema natuke rohelisem ja me kavatseme selles suunas ka tegutseda. ja ainus puudujääk, ma ütleksin, äh, millele ma siinkohal viitaksin, olekski võimalus rõhutada äh, energiasiiret seoses kliimamuutusega. see minu maitse järgi ei ole siin veel piisavalt esindatud te selles tekstis. ja veel mõned väiksemad muudatusettepanekud, mille üle me kõneleksime hea meelega. see teema, mida te ka mainisite õigusega, mis on see rändekriis ja sellega seonduv koos suudame ka leida õige tasakaalu julgeoleku ja põhiõiguste ja inimõiguste kaitse vahel, mis meil viiekümnendatel aastatel siiski rahvusvahelisel tasandil kokku lepiti. Te rääkisite mitmeaastasest finantsraamistikust, selle läbivaatamisest järgmisest finantsraamistikust. minu jaoks aga parim osa selles tekstis ja ma isegi tõuseks püsti ja plaksutaksin hea meelega, on artikkel kakskümmend viis, kus räägitakse sellest, kui oluline on, et parlament oleks täielikult kaasatud eelarve küsimustesse kui ainus demokraatlikult valitud institutsioon Euroopa Liidu kodanike poolt ja tänan selle eest. tänan, härra Tarand. EFTD, kel, kes on tema, kes on koordinaat, kes on variraportööriks? kas härra Soltek e, ENF, ENF-il ei ole ka? kas lubate sellisel juhul, et ma võtaksin proua Jäätenmägi asemel sõna ja väljendaksin AL, ALDE seisukohta, kõigepealt tahaksin tänada ja tunnustust avaldada Siegfriedile selle esimese tutvustuse eest. ma tahaksin rõhutada seda, et äh, hetkel, kui me hakkame eestarvet koostama, on meil vaja strateegilist nägemust Euroopa Liidu tegevuste kohta. nagu ka teie, olen ka mina äh, käinud kohapeal visiitidel Jordaanias, Liib-, Liibanonis, Gazas olen käinud, läänekaldal ja, ja, ja mis mind on seal rabanud, kuulates ka kohapeal esinduste töötajaid, on see, et puudub teekaart. teiste sõnadega, Euroopa poliitika eesmärgid ei ole, ei olnud selged. me oleme küll suurim abiandja Palestiinas, aga see ei ole nähtav kui korraldatakse rahukonverents, siis Euroopa Liit seal ei osale. see on paradoksaalne. me oleme suurim abiandja, aga me ei ole kohal siis, kui räägitakse poliitilisest mõõtmest. esindades eelarve pädevat institutsiooni, ma arvan, et me peaksime neid, kes vastutavad ja juhivad, sest kui nii palju, kui Euroopa Liidul on juhtimine me peame neile ütlema, mis on nägemus ja mil, mis on prioriteedid, sest eelarve on ju see, mis väljendab poliitilist nägemust. koostada eelarve, kui me ei oska selgelt määratleda eesmärke, see ei ole lihtne töö. me üritame äh, erinevaid äh, eelarvevahendeid ära kasutada, mida on siiski väga vähe võrreldes sellega, mida oleks vaja meil on õigusega rõhutame noor, noorte ja noorte tööpuuduse teemat, noorte liikuvust. Erasmus on midagi, mis, äh, see kõneleb eurooplastele. kui me eurooplaste käest küsime, mis oleks Euroopa sümboliks, siis nad mainivad äh, eurot ja mainivad Erasmust. ja mina isiklikult pean eriti oluliseks äh, praktikavõimalusi meil on sama oluline koolitada töö, töölisi kui insenere. mõnedes riikides on praktika õpipoisi seisund väga levinud, Saksamaa, Holland, Austria, seal praktiliselt pole noorte tööpuudust. sellisel viisil on väga kohane noori ette valmistada tööeluks. muidugi ränne, rändevoogude haldamine võib-olla peaks siingi hakkama midagi sisulist välja töötama, ehk siis Euroopa julgeolek ja kaitse, see on väga suur teema hetkel, kus Ameerika Ühendriigid tunduvad kalduvat isolatsionismi. ja võib-olla siin oleks äh, õiglane elektrišokki rakendada eurooplaste puhul. härra Tarand mainis ühte olulist teemat aga kuidas äh, energiasiiret tööstuses läbi viia, no mõtlen näiteks päikesepaneelidele. kui me tahame, et äh, nende tootmine Euroopas hoogustuks, siis peaksime võitlema ka dumpingu vastu need päikesepaneelid, mis tulevad Hiinast. ja kuulujuttude põhjal võib arvata, et mõned Euroopa Liidu liikmesriigid on vastu ka protektsionistlikele meetmetele, mida pakuks välja komisjon. minu meelest on see paradoksaalne. kui me tahame, me tahame ju täits-, kaitsta töökohti, sellest rääkis Siegfried, aga mõtleme ka siis, mis on tehtud terasesektoris. sama põhimõtet võiks kasutada teistes valdkondades ja nii säilitada töökohti ehk siis eelarve ei saa kõike teha. samas peavad meil olema sidusad sätted selleks, et äh, saavutada need eesmärgid, mille Euroopa Liit endale seab. kas need koordinaatorid, kes äh, sõna ei saanud, kas soovivad sõna? president. härra Fernandes. tänan esimees, kõigepealt ma tahaksin õnnitleda raportööri äh, väga selgelt prioriteetide esitamisest täna. Euroopa Liit vajab majanduskasvu, rohkem töökohti ja kodanikud, kodanikud vajavad turvalisust. Euroopa Liidu kaitse on samuti küsimus, mida tuleb varem või hiljem eelarve seisukohalt arutada Need on prioriteedid, mis vajavad tähelepanu, sealhulgas ka vajavad tähelepanu VKE-d. ja noorte seas me peame tugevdama sidet Euroopa Liiduga ja Erasmus pluss on olnud meie prioriteediks. Interreli küsimus muuseas on juba täiskogus vastu võetud ja enamus fraktsioone toetasid seda. see on sümboolne algatus, kuid see on äärmiselt oluline, sest see tugevdab kuuluvustunnet Euroopa Liidus läbi kultuurikontaktide. ja läbi sallivuse tugevdamise, mis on üks meie väärtustest. ma tahaksin komisjonile meenutada, et see Äh, vastab ka ühele protsendile RKT-st ja selle ühe protsendiga me püüame saavutada kõike. Äh, kuid kahjuks selle eelarve kasutamine ei ole alati nähtav kodanike jaoks. Äh, kodanikud ei ole alati teadlikud, et selle abil on paranenud joogivee kvaliteet või äh, või on ehitatud koole ja elumaju. ja need on kõik niimoodi teoks saanud tänu sellele eelarvele. ja me peame tagama ka selle, et Euroopa kodanikud mõistaksid, et Euroopa eelarve tähendab solidaarsust ja seetõttu on äh, koostatud sellised programmid nagu kakskümmend kakskümmend, et edendada teadusuuringuid ja tõsta Euroopa Liidu äh, konkurentsivõimeid ja selle ühe protsendiga me oleme juba väga palju saavutanud, kuid teadlikkus on endiselt vähene. ja minu teada ainult kuus protsenti eelarvevahenditest kulutatakse halduskulutustele, mis tähendab seda, et ülejäänud üheksakümmend neli protsenti kujutab endast investeeringute eelarvet. ja me peame rõhutama ka seda fakti, samuti peame näitama, et meie ees seisvad väljakutsed, mis on uued, on sellised, mida liikmesriigid ise lahendada ei suuda. Nad ei suuda seda eraldiseisvalt lahendada, nagu portugallased on üritanud. ja põgenike ning rändega seotud probleemid on sellised, mille puhul tuleb tegeleda nende aluspõhjustega ja kiiresti, sest inimväärikus on veel üks nendest väärtustest, äh, mida me kõik Euroopa Liidus peame kaitsma ja toetama. terrorismivastane võitlus nõuab ühisjõupingutusi ja ka võitlus maksupettuste vastu ja maksudest kõrvalhoidmise vastu, äh, mis tõstab solidaarsust Euroopa Liidu tasandil ja ka kliimamuutused, mis on juba aset leidnud ja meie vastumeetmed kliimamuutuste mõjude leevendamiseks ja ärahoidmiseks. Äh, ka seda saab teha ainult äh, liidu tasandil ja need on prioriteedid, mida mina toetan. me ei tohi unustada, et tegemist on äh, suhteliselt väikese eelarvega, mille abil me siiani oleme suutnud toime tulla meie seisvate väljakutsetega ja reageerida kodanike vajadustele. kuid kahjuks ei ole kõik need tulemused olnud äh, piisavalt nähtavad kodanikele. loomulikult me peame arvesse võtma ka ootusi, sest arvestades eelarve suurust ja liikmesriikide eelarveid, Äh, mis moodustab ainult kakskümmend protsenti näiteks USA SKT-st, tähendab, et et Euroopa Liidul ei ole piisavalt vahendeid kõikide äh, tegevuste elluviimiseks ja Almondiga maksed on olnud probleemiks ja seda on juba rõhutatud, et me ei tohiks teha valesid järeldusi asjaolu põhjal et ühtekuuluvuspoliitikas on tekkinud selline probleem, et siiamaani on veel ligi miljard kasutamata rahalisi vahendeid. Euroopa Liit endiselt vajab ühtekuuluvuspoliitikat, see ei ole pelgalt taristu äh, projekt, väga palju suunatakse rahalisi vahendeid ka uuendustegevusele, konkurentsivõime tõstmisele ja seetõttu on vaja kiiresti äh, hakata täitma oma võetud kohustusi, alustades Euroopa Liidu institutsioonides ja liikmesriikidest, et kiirendada ühtekuuluvuspoliitika elluviimist, vältimaks nende probleemide tekkimist, mis on meid juba kollitanud eelmise finantsraamistiku raames ja eriti maksete küsimust, sest nagu on õigesti mainitud, see seondub meie usaldusväärsusega. me peame oma kohustusi täitma, me peame maksma selle eest, mida me oleme lubanud maksta ja on täiesti vastuvõetamatu, et, et on tekkinud makseviivitused ja äh, sellega kaasnevad ka intressitasud. seega äh, selle eelarvega me oleme võtnud õige suuna, prioriteedid on selgelt paigas ja ma usun, et äh, fraktsioonid äh, nõustuvad nendega, tänan. suur tänu. senior Vioti äh,. ei, aitäh. kolleeg äh, võttis väga hästi meie fraktsiooni seisukoha kokku. hästi. kas on veel koordinaatoreid, kes soovivad sõna? aga need vist kõik juba said sõna, kes sõna sahtis ja nüüd härra Kaier. aitäh, härra esimees lugesin Sigrid Muresani dokumenti suure huviga. minu meelest äh, selleks, et saavutada kõike seda, mis äh, siin eesmärkidena kirjas on, tuleks äh, paari aspekti siin tugevdada. jah, autor on kristlik demokraat, seda võib siin väga hästi näha pealkirjaks on eelarve äh, äh, julgeoleku ja majanduskasvu jaoks äh, ja selleks tuleb kinni pidada teatud põhimõtetest, üks nendest on sotsiaalse õigluse mõõtme mainimine, mis on endiselt lahutamatu osa ju Euroopa Liidust selle rahastamist tuleb silmas pidada samamoodi äh, ning seda tuleb teha jätkusuutlikult. Need on kõik pisiasjad, meie variraportöör kindlasti esitab nende asjade kohta ka muudatusettepanekud, minagi annan sellesse oma panuse. aga siin on paar võtmesõna, mis on puudu, mida tuleks kaasata mõningad aspektid tuleks siia tõesti lisada. ei ole ju teadmata see, et mina toetan teesi, et Euroopa Liidu uus integratsiooni mõõde peaks olema julgeolekualane koostöö, see on hädavajalik. aga kui nüüd vaadata, kuidas nõukogus selle teemaga edasi minnakse, siis võib-olla peaksime me siin rohkem nõudma, sest praegusest ei piisa. praegusel hetkel aga nende rahade üle eelarve komisjonis ei räägita. praegusel hetkel on meie eelarve üks protsenti SKT-st ning sellega maailma muuta ei saa, jah, me saame äh, toetada investeeringuid sellega ja kõike muud, aga kui me soovime mingisugust äh, tõsist muudatust äh, tuua julgeolekupoliitikasse, siis on selleks vaja äh, meie poolt ka öelda, et meie eelarves ei ole selleks piisavalt vahendeid. seda tuleks täpsemalt siin ära mainida. sarnane seisukoht on mul väliste väljakutsete kohta. meil on siin mitmeid kriise, mis tõmbavad endale ka Euroopa Liidu tähelepanu, neid mainitakse ka kaheksateistkümnendas lõikes. me sooviksime siin rõhutada aga ka humanitaarabi tähtsust ning kriisi lahendusmehhanisme, mis Euroopa Liidu käsutuses on me peaksime ka üle vaatama selle, kuidas need meie usaldusfondid toimivad. me peaksime uuesti liikmesriikidele teada andma, et meie arvates liikmesriikide poolsed panused usaldusfondidesse ei ole piisavad. meil on Äh, veel see viimane asi, mida ma soovin mainida, see on ka juba meil hiljem päevakorras. Äh, ja sellest ma väga pikalt ei soovi rääkida, aga äh, juhin Siegfriedi tähelepanu veel sellele EFSA Aafrika jaoks. kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta raportöörina, eelarve raportöörina ütlesin ma, et minu arvates see, nagu teie ütlesite, eelarveuniversumi äh, aeg peaks olema läbi ning teised institutsioonid peaksid saama ka meie komisjonilt sõnumi, et me ei sea üldse kahtluse alla selle instrumendi mõtet, aga selle ellurakendamine ja, ja see äh, et äh, rubriigist äh, ru,, rubriik neli on niigi juba äh, äh, seal on ri, niigi rahadega kitsas käes ning äh, see äh, kuida-, kuidas seda Aafrika EFSA-t peaks rahastatama, seda on keeruline mõista. lõpetuseks toetan ma Secreti selles, mis on kirjas artiklis kakskümmend neli. see puudutab omavahendeid see, et nüüd britid soovivad lahkuda Euroopa Liidust, on äh, äh, äh, aitab kaasa edasistele aruteludele omavahendite üle äh, nüüd ei saa britid seda arutelu enam pidurdada. ning meil on võimalus rääkida nendest küsimustest, me peaksime seda võimalust ära kasutama. ja lõpetuseks ma arvan, et kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta eelarvest ei saa rääkida, ilma et võetakse arvesse ka Brexitit ning selle mõju Euroopa Liidu eelarvele. sellel on sügavad mõjud ju äh, Euroopa Liidu eelarvele, kui suuruselt teine netomaksja ära kaob, me peaksime vähemalt mainima seda, et et äh, Euroopa Liidu eelarve rahastamine muutub nii sissetulekute kui väljaminekute koha pealt. aitäh. Merci. tänan väga, Jüri Sara Tõnano. tänan, härra esimees. ja suur tänu raportöörile selle projekti eest, ma arvan, et põhimõtteliselt on suund õige aastaks kaks tuhat kaheksateist, kuid ambitsioone oleks vaja rohkem. me teame ju, kuidas asjad tavaliselt lõpevad. komisjoni äh, projekt kõigepealt, nõukogu arvamus ja siis me teame väga hästi, et äh, algdokumendiga võrreldes äh, lõpuks jõuame palju-palju madalama tulemuseni ehk siis säilitada on oluline struktuuripoliitika, ühtekuuluvuspoliitika, ühine põllumajanduspoliitika, need on äh, põhimõttelised äh, alused. ja siis majandusareng. see on kindlasti otsustava tähtsusega valdkond. ettevõtted, eriti äh, väikeettevõtted on need, mis loovad töökohti, milleks ja mida neil on vaja, neil on vaja infrastruktuuri, neil on vaja äh, Äh, maanteed, raudteed, äh, lennukeid ja on vaja teadusuuringuid, on vaja innovatsiooni selleks, et langetada otsuseid. on vaja kvalifitseeritud tööjõudu ja siin ongi noorte küsimus tähtis. tähtis on abistada noori selleks, et nad öö, äh, omandaksid oskusi, ja seepärast on tähtis noortegarantii, seepärast on tähtis Erasmus, sellepärast on tähtsad äh, pilootprojektid ka nagu praktikaprojektid, millest te rääkisite, härra esimees, ja pilootprojektid, mis aitaksid noortel leida oma tee ja ka see, kuidas me vastu võtame inimesi, muidugi me peame seda jätkama, nõus, aga mitte Türgi kokkulepe ei pea saama, ei pea olema Euroopa Liidu poliitikate alfa ja oomega nüüd kaitseküsimused. jällegi põhimõtteline, väga oluline küsimus tänases rahvusvahelises kontekstis Ra. Ameerika Ühendriigid loobuvad tegutsemast, venelased ähvardavad ja Euroopa Liidust on lahkumas Ühendkuningriik. see kõik on problemaatiline, sest et äh, see vähendab meie kaitset, Prantsusmaa hakkab siin pisut üksi jääma selles vallas me peame olema piisavalt targad ja mõtlema kaitseküsimustele, nagu ka ennist äh, siin öeldi. aga seda ei saa teha kopikate eest. ja meil on üks, üks protsent äh, RKT-st Euroopa Liidu eelarve, ta peaks olema väga palju suurem selleks, et Euroopa Liidu eelarve saaks oma tööd teha. kui meil eelarvet ei ole, kui meil ei ole omavahendeid, siis ei ole üldse mõtet unistadagi ei ole mõtet äh, kõnesid pidadagi. olgem sellest teadlikud ja ma arvan, et see ongi peamine asi, mida tuleb rõhutada. omavahendid, seda tuleb rõhutada, omavahendid, äh, pettuste vastane võitlus on siin omal kohal. ja kui meil on eelarve, mis on tõesti korralik eelarve, siis me saame laheneda, lahendada erinevaid probleeme nagu majandusareng, noorte probleemid, kaitsepoliitika tänan väga. Merci. suur tänu ja proua Moody. Thank you, yes uh.... tänan, jah. ma võib-olla kordan üle seda, mida kolleegid ütlesid, kuid ma igati äh, tervitan raportööri poolt tehtud tööd. ma nõustun ka härra Vjoti ja teistega Äh, raporti tutvustamisel te rääkisite vajadusest tugevdada majanduskasvu ja töökohti, kuid ma arvan, et äh, seda teksti võib veel täiendada selleks, et peegeldada seda suurt vajadust ja rõhutada seda, kui palju võib äh, saavutada näiteks Horisont kakskümmend kakskümmend abil ja Euroopa rahaliste vahendite parima kasutuse läbi. ja kui me räägime nüüd EFSist ja edasises tegevuses, sest meil on vaja rohkem analüüsida seda lisanduvuse äh, aspekti ja kui palju seda lisanduvust on EFSI abil saavutatud ja kuidas seda edasi arendada tulevastes programmides. ja mitmed kolleegid juba rõhutasid ka järgmisi aspekte, kaitsekulutused, ma mõistan äh, seda loogikat, kuid kuid selleks tuleb kasutada täiendavaid vahendeid. me ei saa muuta põhimõtteid, mis on suunatud äh, investeeringute tegemist tsiviilotstarbeks ja äh, uuendustegevus ja seetõttu tuleks leida täiendavaid vahendeid nende programmide jaoks, et saada toetust. ja lõpetuseks, nagu te võite eeldada, omavahendid ja Brexit ma loodan, et kolleegid on teadlikust, et ma südamest eelmisel aastal osalesin eh, Ühendkuningriigi jäämise kampaanias Euroopa Liitu. ma siiski usun, et see oleks olnud minu kodumaa jaoks parim tulevikuväljavaade. Te võib-olla eh, ei ole sellest teadlikud, aga ma olen just selle poolt olnud. mis puudutab kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta eelarvet sest äh, minu kodumaa on endiselt sel ajal veel Euroopa Liidu liikmesriik ja peab täitma äh, võetud kohustusi eelarveprotsessis. ma tahtsin seda rõhutada, kuid ma mõistan ja ma usun, et on äärmiselt oluline, äh, et tuleb mõista ka seda, et on teatud laiema tähendusega aspekte. jah teie võitlus on igati lugupidamist väärt, aga kui Euroopa kõneleks selgemat keelt ja ka brittidele oleks lihtsam ka õigustada, miks on oluline jääda Euroopa Liitu. ja nüüd proua Toma. proua Toma ei ole lootust kaotanud, aga Itaalia valitsus ei ole oma reservatsioonist praegu loobunud, jah, finantsraamistiku raames. tänan, esimees, mul on eelkõige kahju et me ei ole väljakutsete kõrgusel ja et Euroopa Liidu eelarve ei ole väljakutsete kõrgusel, nagu mitmed kolleegid ka ütlesid. ka omalt poolt tahan tänada raportööri. me oleme temaga ühte meelt mitmeski punktis. ja nagu kolleeg Joti just ütles, on meil ka asju, mida me peame veel arutama prioriteetide osas ja alustaksin märkusega. enne kui äh, lähen üldise nägemuse ja prioriteetide juurde. märkus on, ütleme, kriitika. puudutab punkti kolm selles dokumendis. Te olete kasutanud minu meelest siin ohtlikku sõnastust. Te ütlete, et erainvesteeringud on ainsad, mis loovad töökohti. ma arvan, et see on ohtlik, äh, sõltumatult sellest, kas me oleme nõus või ei ole nõus, siin on tegemist äh, poliitilise ideoloogiaga ja see mind eriti ei huvita, aga ohtlik on ta selles mõttes, et ta õigustab seda, et Euroopa Liidu eelarves asendatakse toetused finantsinstrumentidega. sest kui era investeeringud loovad töökohti ja mitte avalikud investeeringud, siis tuleb ära kaotada ka toetused ja jäävadki ainult finantsinstrumendid. nii et olgem siin ettevaatlikud, sest see on ka täiesti vastuolus minu meelest punktiga üksteist, kus te räägite ühtekuuluvuspoliitika tähtsusest. ma arvan, see on üks põhimõtteline asi. ja edasi prioriteetidest, härra Fernandes Äh, seekord ei ole ma kõigi teie prioriteetidega nõus. meil on väike eelarve, nagu juba siin öeldi, ja mingil hetkel tuleb lihtsalt teha valikuid. ja kui me valikuid teeme, siis väga kahju küll, aga mina, me võime küll nüüd arutada, aga minu arvates tuleb arutada teiste komisjonidega aga ma ei saa aru, miks see on nii oluline selles kontekstis, selles eelarves. Äh, arutame siis, jah. see otsus, härra Fernandes, võeti vastu, aga kui me peame otsustama, siis me peame siit midagi maha võtma, nii ei saa, meil ei õnnestu see lihtsalt. ja teiseks kaitsepoliitikast rääkides, nõus härra Kaieriga. ma ei taha, et me tee-, peame uhkeid kõnesid, nagu siin härra Tõnanoga ütles, kaitsepoliitika teemal, lõpuks on meil pisike eelarve, mis kõige, kõigele lisaks veel katab hoopis teisi eelarve prioriteete see iga kord käib see nii, iga kord peetakse uhke kõne, vahendeid pole ja siis äh, lõpuks järgneb vahendite ümbersuunamine ja eelarvekärped. mitmed kolleegid on seda öelnud, ka teie ise, härra Fernandes. kaitsepoliitika osas meil on vaja sisulist arutelu, härra esimees. võib-olla oleks kohane korraldada see äh, kaitsekomisjoniga koos, sest mulle tundub, et äh, nad ei saa üldse aru, mis on eelarvelised tagajärjed Äh, nende soovidel. ja lõpetuseks, ma arvan, et on ka natuke kahemõtteline siin äh, suunistes üks asi, võib-olla isegi tasakaal on väljas, tasakaalust väljast on julgeoleku teema ja, ja rände teema igal juhul minu meelest humanitaarmõõdet siin ei rõhutata räägitakse Venemaast, kui te räägite Süüriast, võib-olla tuleks sõnastust siin pisut kohandada. tänan. tänan, proua Toomo. härra Manka. Ďakujem, pán predseda. Chcel by som takisto zablahoželať spravodajcovi k jeho správe a súhlasím. Aitäh, härra esimees, tahaksin tänada ka raportööri nõustun peaaegu kõigega, mis siin kirjas on. ning kindlasti saab tulema sellest hea raport. loomulikult on meil häid projekte ja häid instrumente, aga minu arvates napib siin dokumendis seda, selle öö, projektide ellurakendamise osas EFSI fondid ja Euroopa Investeerimispank näiteks. kui teie liikmesriik soovib näiteks miljardi euro eest ehitada maantee, siis EFSI saab seda rahastada. ning liikmesriik annab üheksakümmend viis protsenti rahast EFSisse, EFSI lisab viis protsenti ning see võimendus on siis üheksateistkordne. raha võib kasutada tegelikult palju tõhusamalt, näiteks teadustööks ja nii edasi, aga EFSI on hea projekt kui me räägime investeeringutest, mida muidu ei saaks realiseerida aga ei ole mõistlik näiteks ühtekuuluvusfondidest äh, raha ära võtta EFSi jaoks. seega me, äh, me peame rohkem rääkima ellurakendamisest. kahe tuhande viieteistkümnendal aastal aasta kohta ei ole meil näiteks piisavaid analüüse selle kohta, mis puudutab äh, Euroopa Liidu aruandlust Euroopa Liit ei maksa raha välja õigeaegselt, maksed hilinevad, väikelinnade linnapead jäävad rahast ilma, komisjon peaks lõpuks ometi analüüsima seda probleemi. seda me oleme ju kaua aega ju nõudnud, aga komisjoni käest sellist analüüsi pole me endiselt saanud paberil on küll ilusaid sõnu, aga ellu pole neid rakendatud proua Tomaa mainis ka kaitsepoliitikat. ma nõustun sellega, mida ta ütles. liikmesriigid näiteks võivad üheskoos ähm, relvastust osta. kui selline süsteem hästi toimiks, saaksime me igal aastal äh, kaitse-eelarvesse sadu miljoneid juurde saada aga me peame eelkõige keskenduma sellele, et meie programmid ka korrektselt ellu rakendatakse, aitäh. nüüd Ines Vaidere saab sõna. Thank you very much, Mr President so.... suur tänu, esimees, kõigepealt ma tahaksin tänada härra Muressani äh, selle väga hea raporti eest ja keskendumine prioriteetidel täna hommikul oli igati hästi põhjendatud, suur tänu selle eest, paar märkust aga. esiteks, te rääkisite ka ühtekuuluvuspoliitikast ja härra Muresan rõhutas ühtekuuluvuspoliitikat. ja minu arust on tegemist äärmiselt olulise prioriteediga ja see tuleb säilitada prioriteetsena. miks ma soovisin rääkida praegu ühtekuuluvuspoliitikat ühtepoliitilist, siis mulle teeb mure, et, et proua Merkel soovib kahekäigulist Euroopat. ma ei tea, mida ta mõtles selle two-speed Europe'i all, ma väga loodan, et see ei ole seesugune supp, mida me juba paar aastat tagasi arutasime, et mõned majanduslikult e- äh, arenenud riigid arenevad kiiremini ja need, kes on vähem arenenud ja ei suuda nii kiiresti areneda ma arvan, me peame äh, riikide osast äh, üksteisele järele jõudma ja selleks meil on vaja ühtekuuluvuspoliitikat ja regionaalpoliitikat. majandusprofessorina ma ütlen, et see on äh, majanduse aluspõhi, et kaubandus ja majanduskoostöö toimib paremini nende riikide vahel, kes on enam-vähem oma arengus äh, samaväärsel äh, tasandil ja kahjuks on meil veel väga palju riike, kus SKT keskmine, SKT on alla Euroopa keskmise ja seetõttu me peame nende riikide arengut kiirendama riikides, kus majandus äh, areng jääb sellest Euroopa keskmisest allapoole, ma arvan, et see on väga tugev argument Äh, kui me räägime äh, tõelise siseturu ülesehitamisest ja kujundamisest ühtekuuluvuspoliitika vahendite abil. Te mainisite ka Erasmus programmi. ma arvan, Erasmus pluss on olnud väga edukas ja nagu te teate, käesoleval aastal äh, täitub kolmkümmend aastat Erasmuse käivitamisest see on, see on niisugune oluline aasta, mitte ainult kuuskümmend aastat Euroopa Liidu loomisest, vaid ka kolmkümmend aastat Erasmuse programmi alustamisest ja miljonid inimesed on sellest kasu saanud ja minu arvates Erasmus pluss on suurepärane. ja ma tunnen uhkust selle üle, et me oleme sellele programmile vahendeid suurendanud, sest see programm äh, aitab äh, stimuleerida Euroopa majandust ma kuulsin et, et kuus protsenti läheb halduskuludele, see on üsna öeldud, et see on üsna äh, madal äh, summa, minu arvates see on siiski väga suur ja me peaksime siiski mõtlema sellele, kuidas halduskulusid vähendada, äh, sest palgad ja äh, avaliku teenistuse töötajate äh, sotsiaalsed hüved ja toetused, millisel tasemel meil on äh, varu selles osas ja kui me suudame haldustasusid vähendada, siis meie kodanikud oleksid väga tänulikud selle eest, sest äh, Euroopas on väga palju äh, valdkondi, kus me saaksime vabanenud rahalisi vahendeid paremini ära kasutada. Tänan väga, Patricia Sulin. Hvala za besedo, predsedujoči. Hvala tudi kolegu Murešanu aitäh, härra esimees. tahaksin tänada ka kolleeg Muressani väga hea raporti eest, mis on väga täpselt äh, kirjutatud, nii nagu me tema puhul oleme harjunud. kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta eelarve eesmärkideks äh, on solidaarsus, äh, rändepoliitika, majanduskasv, kliimamuutus, Erasmus ja ma tervitan kõiki neid prioriteete, aga sooviksin öelda järgmist. minu meelest oleme siin midagi unustanud, nimelt eelarvekava paindlikkus. küsimus on siin selles, kas kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta eelarvekava on piisavalt paindlik ning kas teda ei peaks mitte kavandama nii, et äh, me suudaksime reageerida ka ootamatutele äh, probleemidele, nagu näiteks ootamatud julgeolekukriisid või uued äh, rändevood. kas meil on piisavalt paindlikkust kõikide nende ettenägematute probleemide jaoks? veel üks asi. kas me oleme äh, piisavalt äh, keskendunud sellele, millised ähm, on äh, konkreetsed sammud, mida rahastatakse eelarvest, meil on, kas, kas meie erinevad programmid ja kokkulepped on realistlikud üldse, meil oleks vaja äh, selle roh-, kohta rohkem infot, näiteks mõningad, äh, mõningate programmide rahastamine võib kahjustada teisi valdkondi. meie eelarve on piiratud, äh, see on ainult üks protsent meie SKT-st, omavahendid nüüd, Monti äh, töörühm tuli välja oma raportiga omavahendite kohta kas mitte meie sammud omavahendite suunas ei ole liiga aeglased, võttes arvesse praegust olukorda. ning viimaseks, selle ühele küsimusele pole veel vastatud. mis juhtub siis, kui Ühendkuningriik välja astub? kuidas asendame me selle kuuskümmend miljardit eurot, mille Ühendkuningriik iga aastaselt Euroopa Liidu eelarvesse sisse maksab, aitäh. ja viimane, härra Olbricht. <coughs> tänan, esimees. ehk siis ma teen pisut kriitilisemalt me kuulume samasse poliitilisse perekonda, kuid me võime tõlgendada seda kahel erineval viisil. Äh, vaatame seda keskmise kodaniku läbi, kes ei tea, mis eelarvega toimub, see on niisugune tavaline lähenemine, väga üldine lähenemine. sest nüüd on juba finantsperspektiivi viies aasta, see ei ole esimene aasta. või me võime seda tõlgendada niimoodi eelarvestajatena, lugeda ka ridade vahel, teades, et eh, see on alustus tõsisele arutelule eelarvele. ma tahaksin tõlgendada seda eelarvet nii-öelda teise kategooria silmade läbi. mitte lihtsalt rääkides, et meil on vaja paremat arengut või edasi, vaid seda, mida me ootame lähitulevikus, lähikuudes. see on väga oluline poliitiline sõnum, miks seitse, sest läbivaatamine ei olnud lihtsalt sümboolse tähendusega, see oli nõue nõukogule, et me vajame paindlikku eelarvet järgmisteks aastateks aastal kaks tuhat kaheksateist. me vajame paindlikkust, mis meil praegu puudub. seega järeldus on, me peame töötama selle kaheksateistkümnenda aasta eelarvet, kui itaallased ei muuda oma seisukohta ja kui meie ei muuda oma seisukohta, kui itaallased muudavad, siis tekib olukord, kus paindlikkus puudub, mis tähendab seda, et meil saab olema palju raskem. see on oluline, mis jääb saab meie prioriteetidest, kui paindlikkust ei ole. härra Muresan ütleb, et me peame säilitama prioriteedid, kuid me peame olema teadlikud, et nende saavutamine saab olema palju raskem. teiseks, ühtekuuluvuspoliitika, regionaalpoliitika, nagu tekstis kirjas, on selge, et see on üks suuremaid prioriteete, nagu varem mainitud, kuid tõeline probleem on selles, kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta eelarve vähendas kahekümne viie protsendi võrra makseid mis tähendab, et kaheksateistkümnendal aastal me võime eeldada, et äh, maksed äh, kasvavad väga kiiresti. küsimus on nüüd selles, äh, millise osa eelarvest protsentuaalselt me hoiame ühtekuuluvuse jaoks, arvestades äärmiselt järsku maksete suurenemist ja meil tekib äh, täitmata kulukohustuste suurem arv. nüüd küsimus on selles, kas nõukogu on valmis äh, kahekordistama eraldisi ühtekuuluvuspoliitikale aastal kaks tuhat kaheksateist, kui nad seda teevad, mida, mille arvel, mida vähendatakse, millise prioriteedi arvel. järeldus on, et meil on vaja rohkem makseid äh, eelarvesse, sest äh, kui seda ei, ei toimu, siis me satume lõksu ja seetõttu ma tänan, et härra Morrison ütles, et me, me võime seda teksti lugeda, öeldes, et need on meie prioriteedid, äh, seda me nõuame ja ärge äh, lootke, et me millestki taganeme ja kui me taganeme, siis me peame kaheksateistkümnenda aasta eelarve uuesti läbi vaatama, sest see on äh, viies aasta, aasta enne Brexitit ja äh, see eelarve auk Äh, pärast Brexitit saab olema viis miljardit. me peame arvestama brittide sissemakseid, äh, tagasimakseid ja kulutusi. seega ärgem äh, suurendagem seda, kui see on äh,. kokkuvõtteks, ma arvan, et see tekst on äärmiselt oluline, see saadab poliitiliselt selge sõnumi äh, võib-olla see ei ole selge nendele, kes ei mõista eelarvestamist, eh, sest see ei ole väga üldiselt sõnastatud, kuid see on oluline, kuid tuleb lugeda ka ridade vahel ja suhtuda sellesse konkreetselt ja praktiliselt ja kui me seda ei tee, siis ma äh, tsiteerin härra Mankat, mis ta eile ütles EFSi puhul kui raha ei kuulutata äh, ühtekuuluvuse jaoks äh,, kandke süüle EFSile. nii ma teid eile, võtke ühtekuuluvusest ja pange EFSisse sest seda on võimalik efektiivsemalt ära kulutada. ja see on tegelikkus. me ei saa sellega nõustuda, me ei saa nõustuda. me peame jätkama oma äh, kehtivate prioriteetidega ja ühtekuuluvuspoliitika on selle osa ja see tagab meie majanduskasvu ja tööhõive ma tahan suhtuda sellesse äärmiselt praktiliselt ja meie struktuurne eelarve aastaks kaks tuhat kaksteist saab olema väga raskesti koostatav võrreldes kahe tuhande seitsmeteistkümnendaga. tänan, see on tõsi, et kaks tuhat kaheksateist saab valitsuste jaoks olema raske aasta. siiamaani valitsused äh, võtsid äh, maksed arvesse oma eelarvetes ja iga kord me nägime aasta lõpul, et valitsustele maksti raha tagasi väga tore oli. Euroopa toimis ja riikide eelarvetes osalus Euroopa Liidu eelarves ei olnud väga suur. aga kui nüüd tuleb aeg, mil hakatakse arveid maksma ja see on aasta kaks tuhat kaheksateist, alates sellest aastast tundub mulle, et maksetaotluste arv kasvab plahvatuslikult. see on täitsa hirmuäratav mida, mitmeaastase finantsraamistiku läbivaatamine. kindel on see, et selle jaoks on vaja ühehäälsust. samas eelarvelepituse kõnelustes ei ole vaja ühehäälsust liikmesriikide vahel. et kui meil ei õnnestu mitmeaastast äh, finantsraamistikku läbi vaadata, võib-olla lepituses õnnestub äh, tuginedes äh, Äh, nendest unistustest, mis meil olid, õnnestub meil äh, saavutada suhteline enamus. olles seda kõike nüüd öelnud, kutsun üles härra Mures Sanni siis tegema kokkuvõtet tänasest arutelust. tänan, esimees. ma teen lühidalt. tahan tänada kõiki kolleege nende märkuste ja kommentaaride eest kõigis teie kommentaarides on palju seda, mis langeb kokku ma end, minu enda arvamustega ja alustangi hea meelega koostööd nüüd teiega kohe praegu, teie muud-, ootan teie muudatusettepanekuid, mis lisavad olulisi aspekte, nagu ka neid mainisite ja nagu te ütlesite, esimees, nagu äh, härra äh, Olbricht ka ütles ja proua Tomaa me peame olema teadlikud raamistikust, kuhu asetub järgmise aasta eelarve ja kus seda ka rakendatakse. see just sellel perioodil tegelikult mainisime me läbirääkimisi, mis viivad Ühendkuningriigi lahkumiseni Euroopa Liidust ning ka mainisime kõrgetasemelise töörühma raportit omavahendite kohta ning äh, praeguse MFF-i läbivaatamist. me niisiis töötame selle eelarve kallal, kõneleme teiste institutsioonidega ka lepitusraamistikus, me oleme, oleme, oleme tegelikult teadlikud raamistikust, milles me toimime. kui praeguse MFF-i läbivaatamine õnnestub, siis vaatame selle, rakendame seda täielikult, kui ei, siis uurime, mis on selle tagajärjed järgmise aasta eelarvele ja kuidas mõjub ja kuidas me saame sellele MFF-i läbivaatamisele kaasa aidata. nüüd Brexit, muidugi brittide lahkumine ja selle mõju järgmise aasta eelarvele on nullilähedane tegelikult, võib-olla isegi täitsa null, sest Brexit ei leia aset järgmisel aastal, see on selge. kuni midagi juhtunud ei ole, on Suurbritannia täielik, täisõiguslik liige Euroopa Liidus ja me teeme nendega koostööd. kas tulevased suhted äh, Ühendkuningriigiga ja arutelu sellel teemal ning äh, millised on selle tagajärjed eelarvele? kas see tempo kiireneb lähikuudel, oleme valmis igal juhul arutelus osalemaks. samas olgem ausad Äh, mõelgem äh, eelarve, mõju eelarvele järgmise aasta eelarves saab olema väga väike. see tähendab, et kolleegid, ma öö, äh, ootan nüüd meie ühiseid uusi samme. muudatusettepanekute tähtaeg on järgmine teisipäev kell kuus õhtul ja hääletus meie komisjonis kuuendal märtsil ja täiskogul märtsi täiskogul Strasbourgis ja tänan kõiki osalemise eest. tänan eelarve raportööri aastaks kaks tuhat kaheksateist, kas komisjoni esindajad soovivad äh, sõna? võib-olla uued äh, vahendid näiteks, mis võimaldaksid suurendada eelarvet järsku? Merci, monsieur le president tänan, härra esimees. kõigepealt tänan äh, teid arutelu eest, see näitab, et äh, on äh, ühtne arusaam eesmärkidest ja komisjoni prioriteetidest, samuti mida me siiani oleme toetanud. aga võib-olla paar sõna mõnede, mõnede aspektide kohta, mis siin tõusetusid, selleks et me teineteisest valesti aru ei saaks, mis nüüd maksed, mille iseloom on muutunud viimase kolme aasta jooksul. algselt olime olukorras, kus äh, olemasolevate äh, vahendite piirang piiras arvete maksmist, nüüd me oleme jõudnud olukorda, kus arved ei jõua kohale, nii nagu oli arvestatud. nagu härra Manka ütles, et analüüsi pole olnud. ma tahaksin öelda, et äh, parlamendi olulise otsustava panuse alusel on meil tegelikult maksete graafik, mis on meil võimaldanud sellest olukorrast välja tulla. et hetkel äh, kõik, makstakse välja kõik saabuvad arved nagu härra Olbricht lõhutas tegelikult, aastal kaks tuhat kaheksateist äh, on oodata tempo kiirenemist ühtekuuluvusprojektide osas. ja maksete määra kasvu seega ootame siin tõusu ja komisjon äh, siis äh, rõhutab, et selleks on tõesti vaja assigneeringuid äh, ja komisjon võtab ka oma vastutuse siin äh, aasta kaks tuhat kaheksateist äh, eelarve osas. ja viimane märkus, usaldusfondid. Need, need on tekitanud teatud skeptilisust. ma tuletan meelde et komisjon võttis endale, võttis kohustuse ühises avalduses eelarvemenetluses aastaks kaks tuhat seitseteist. siin volinik Oettinger vastavalt sellele kohustusele koostas ka kirja, mis saadeti teile, härra esimees, ja seal räägitakse sellest, et parlamendi esindajad peavad osalema e, usaldusfondide järelevalves, see oli parlamendi soov. ning samuti e, oli juttu sellest, et tuleks regulaarselt e, teavitada Euroopa Parlamenti ja nõukogu sellest, kuidas usaldusfonde kasutatakse. ja ma suhtuksin siia sellesse täiesti avatult usaldusfondid võimaldavad äh, eriolukordadega tegeleda, kus äh, olemasolevad programmid äh, ei ole kasutatavad. siin on täiendavaid nõudeid täita ja siin on võimalik kooskõlastada tegevusi ka liikmesriikidega nendes valdkondades, milleks nad on ette nähtud. nii palju sii-, nii palju minu poolt, härra esimees ja ma tervitan raportööri tema töö eest ja arutelude eest, tänan. tänan, komisjoni esindaja. võib-olla tõesti, kui te saaksite koostada väikese dokumendi Türgi Euroopa Liidu finantssuhete kohta, eriti mis puudutab äh, eelarve rahastut Türgi jaoks ja kuidas seda rahastatakse kas äh, meil on kohustuste puhul tegemist kolme või kuue miljardiga ning äh, milline on likvideerimise kord? see oli igati huvitav mõttevahetus, niisiis äh, raport oli väga sisukas ja me täname selle eest Sigrid Muressani. päevakorras on nüüd meie raportööri kaheteist, kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta üldeelarve raportööri äh, teema solidaarsusfond, see teema on väga aktuaalne seoses Ühendkuningriigiga. see äh, proua Moody, võite olla, ei pea nii palju muretsema, härra Fernandes. president, solidariedad pratikas, ideas e praticar. aitäh solidaarsusfondi tuleb kasutada kiiresti looduskatastroofide puhul. seetõttu minu arvates peaksime me kiirendama selle raporti vastuvõtmist ning paluma, et ka nõukogu kiiresti tegutseks. et menetlus oleks öö, äh, kiirem. samuti selle raporti ellurakendamine nii et äh, need siin välja toodud summad jõuaksid ka Ühendkuningriiki, Küprosele ja Portugali kiiresti kohale, ka Madeira autonoomsesse piirkonda. me toetame ettepanekut, et Ühendkuningriik peaks saama seitse koma viis miljonit, Portugal kolm koma üheksa miljonit eurot me räägime siin kahe tuhande viieteistkümnenda aasta üleujutustest Ühendkuningriigis, millele paluti avanssi ning Küprose ja Madeira puhul oli tegemist äh, äh, tulekahjudega, Küprosel ka põuaga, niisiis ei ole mingisugust kahtlust, et me peaksime võimalikult kiiresti need raportid vastu võtma. ja kasutama seda raha siin välja toodud kujul nii, et äh, need summad jõuaksid võimalikult kiiresti kohale Ühendkuningriiki, Küprosele ja Portugali, eelkõige Madeira autonoomsesse piirkonda. seega tõestaks, et Euroopa Liidu eelarve võimaldab solidaarsust, võimaldab Euroopa Liidu kohalolu looduskatastroofide puhul karta ju on, et selliseid looduskatastroofe on järjest rohkem, kliimamuutuse tõttu on äärmuslikud ilmanähtused palju sagedasemad. seega toetame nende summade eraldamist Ühendkuningriigile ja Portugalile. aitäh, härra Fernandes. Eh tundub, et raportööri sõnade ja sõnumi osas valitseb täielik konsensus, muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on teine märts kell kolmteist null null. ja kuna meil on kiire, siis eelarvekomisjon hääletab mitte kolmekümnendal märtsil, vaid kahekümnendal või kahekümne esimesel märtsil äh, eeliseks on see, et siis on ka Rahvapartei liikmed kohal, sest kolmekümnendal märtsil on nad Maltal. seal on, toimub kongress ja täiskogu hääletus toimub kahekümne kuuendal või kahekümne seitsmendal aprillil. ja kuulame nüüd järgmiseks härra Kaierit kes räägib meile üldeelarve parandus eelarve projektist number üks, teil on sõna, härra Kaier. <clears throat> aitäh, härra esimees. siin selles paranduseelarves öö, äh, räägime me nüüd täpselt samasugusest asjast nagu nüüd solidaarsusfondi puhul sai mainitud. Jose Manuel Fernandes just äh, rääkis sellest, kui, kuidas solidaarsusfondi rahasid peaks kasutama, ma ei hakka seda üle kordama, komisjoni ettepanekus on üks väike viga sees komisjoni inimesed peaks selle üle kontrollima Äh, sest äh, siin tuleb arvesse võtta ka neid summasid, mis äh, avansina on liikmesriikidele välja makstud, seda ma ka oma arvamuses kritiseerin. Malta eesistujana ütles, et nad kavatsevad korrigeerida see, neid summasid nii Äh, nii et meie lõppotsuses peaks olema juba kõik korras, seega see oli selline tehniline probleem lihtsalt. Äh, mida tuleb arvesse võtta tavamenetluse käigus äh, paranduseelarvete puhul. minu poolt ega midagi lisada ei olegi, eriti Jose Mario ettepanekule sisuliselt olen ma temaga nõus. Merci, monsieur le rapporteur général. aitäh, härra raportöör, kommentaare ei ole. me räägime siin Jose Manuel Fernandesi raporti ellurakendamisest. nüüd kuupäevad, muudatusettepanekud tuleb esitada ennem teist märtsi kella ühte ning eelarvekomisjoni hääletuse kuupäevad on samad, mis äh, Jose Manueli raporti puhul, äh, täiskogu puhul on ka täpselt samad kuupäevad. proua Hoolmeier on kohe kohal siis saab ta ka sõna, aga kõigepealt nüüd Jens Kaier uuesti saab sõna selleks, et äh, rääkida Euroopa Kutseõppe Arenduskeskusest. ma teen ettepaneku, et need kolm järgmist päevakorrapunkti, neid arutaksime üheskoos kümme, üksteist ja kaksteist siis sest nad on omavahel tihedalt seotud. me räägime siin äh, Euroopa Liidu ametite äh, alusmääruse muutmisest, CDFOP äh, tegeleb siis kutseharidusega, Eurofond tegeleb töötingimuste parandamisega ning EU osa äh, kuulub ka põhimõtteliselt äh, siia samma rühma. Need äh, omavahel sisuliselt seotud ametid, nende puhul siis tuleks üheskoos asutamismäärust muuta. seega sisuliselt peaks need meie muudatused olema samad alusmääruse puhul. me peame parandama sünergiat ja koostöövõimet ametite vahel, kui, kus see võimalik on, tugevdama seda ning tuleb ka selle, selle jaoks selgelt paika panna, millised on erinevad valdkonnad, kus ametitel on pädevused, et ei oleks mingisuguseid kattumusi, et äh, agentuurid ei tegeleks äh, samade asjadega. selle vältimiseks ongi mul paar ettepanekut siin kirjas. ametite nõukogudesse peaks kuuluma ka teiste äh, ametite esindajad, nii et oma tegevuskavasid saaks nad dialoogis paika panna et kattumusi vältida. Äh, niisiis saab neid äh, tegevusvaldkondade kattumusi ametite puhul vältida. selleks, et äh, parandada ka seoseid teiste institutsioonidega, selleks on ka paar muudatusettepanekut tehtud ma olen üritanud siin äh, parandada näiteks äh, nende võimalust äh, institutsioonide jaoks nõu anda kahekümnendal, kahekümne esimesel märtsil peaks saama need raportid ka meie komisjonis vastu võtta. aitäh, et te tutvustasite neid teemasid mis puudutavad siis alusmääruse muutmist nende ametite puhul. härra Olbricht, härra Salvamaar on variraportöör, aga ta ei ole täna kohal, esindan teda ise, ta soovis öelda, et ta nõustub härra Kaieriga selles, et nende ametite tõhusust tuleks parandada ning ta rõhutab ka öö, koostöö koordineerimise tähtsust, et vältida kattumusi öö, mida raportöör ka ütles, ning soovitakse keskenduda rohkem tulemustele. see oli temapoolne sõnum ning ta vabandab, et ta ise kohal ei saa olla. aitäh! vabandus vastu võetud. suur tänu nende täpsustuste eest, härra Kõlvar. aitäh, härra esimees tahaksin tänada ka härra Kaierit tutvustuse eest, nõustun teiega täiesti, me peame üritama luua sünergiat nii, et võimalikult vähe toimuks koordineerimatut tegevust. seega sellega ma olen täiesti nõus, aga Need kolm valdkonda, mille teie välja tõite, on omavahel tõesti omavahel väga hästi seotud, aga siin tuleb mängu jällegi ka lähe, lähemuspõhimõte. koostöö on küll tore, aga mida nad tegelikult teevad? me teame, et Euroopa Liidu liikmesriigid on väga erinevad, igaüks, kes on puhkusel kuskil käinud, näevad, et näiteks Saksamaa ja Kreeka vahel on väga suured erinevused. ning ma küsin endalt, kas tõesti on meie eesmärk Euroopa tasandil panna paika ettekirjutused, kuigi me näeme, et mõningad liikmesriigid ei suuda neid elu sees ellu rakendada. Nad ei saa endale sellist asja lubada. võib-olla oleks mõttekas natukene samm tagasi astuda, Äh, kehtestada vähem e-, eeskirju, mis ka vähem maksaks, äh, mille jaoks on vaja vähem personali ning mis on ka realistlikumad, sest praktikas me teame, et äh, osad liikmesriigid ei suuda teatud eeskirju täita, minu arvates oleks teatud valdkondades mõistlik vaadata mida need äh, ametid suudavad üldse ette äh, võtta, mida nad suudavad ära teha? tänan, härra, kas keegi soovib veel sõna um...? komisjon. suur tänu, esimees ma tahtsin juhtida tähelepanu mõningatele muudatusettepanekutele ja paluda raportööril võtta arvesse ka meie seisukohta võimaluse piirides. me igati tervitame eh, neid mõtteid süvendada koostööd ja suurendada tulemuslikkust, ma tahaksin öelda kolme asja. kõigepealt eh, kooskõla olemasolevate eeskirjadega Äh, äh, meie ühine lähenemine detsentraliseeritud asutuste puhul, mis on nüüd kolme institutsiooni vahel kokku lepitud ja need, kes kuuluvad nende ametite haldusnõukogudesse, äh, liikmesriikide esindajad, komisjoni esindajad ja Euroopa Parlament vajadusel. mitte kuskil ei mainita seda, et kolmepoolsete ametite esindajad peaksid ka kuuluma haldusnõukogusse. ma juhin teie tähelepanu sellele muudatusettepanekule, mis on tehtud, mis tooks ka teiste ametite esindajad näiteks kolmanda ameti haldusnõukogusse. teiseks, muudatusettepanek number kuus, kus viidatakse tõlketeenustele mis praeguse alusmääruse järgi on kehtestatud, et äh, äh, asutuste tõlkide keskus peab osutama tõlketeenuseid kõikidele ametitel ja nüüd soovitakse muuta, et äh, neid tõlketeenuseid osutab asutuste tõlketeenus või muu tõlketeenuse osutajad. sellega me õõnestame asutuste tõlkekeskuse rolli, kelle ülesandeks ongi tõlketeenuste osutamine kõikidele ametitele, agentuuridele. lõpetuseks äh, kommenteeriksin ka muudatusettepanekut kaheksa, kus asendatakse lause selle eesmärgi amet äh, esitab omapoolsed äh, suunised poliitika kujundamisel ja raportöör soovitab äh, asendada sõna services sõnaga analysis. see kuulub küll nimetatud kolme asu-, ametiasutuse ülesannete hulka, kuid äh, kutseõppe arenduskeskuse puhul see võib tekitada mõningaid piiranguid, kuna CDFOP pakub ka Europassi otsuste haldusteenust ja Äh, sellega seotud teenuseid ja samuti haldab äh, Euroopa oskuste panoraami andmebaasi. ma ei usu, et äh, tuleks loobuda CEDAFOBi nimetatud ülesannetest, võib-olla raportöör võiks kaaluda muudatusettepaneku sõnastuse muutmist, mis ei takistaks CEDAFOBil oma ülesannete jätkamist. Merci, monsieur president, monsieur. tänan ja raportöör. ja, vielen Dank ähm,, vielleicht. aitäh. suur tänu äh, teie sõnavõttudest, kõigepealt härra Kölmel. Teil on täiesti õigus. Äh, muidu ei ole nendel ametitel üldse mingisugust mõtet ju. aga mida teeb Eurofond? Eurofond annab meile ülevaate sotsiaalsest olukorrast üle Euroopa Liidu, kuna andmed on äh, euro-, äh, liikmesriikides nii erinevad, et neid on väga keeruline analüüsida või võrrelda Äh, nad tegelevad näiteks ka sellega, kuidas neid andmeid kogutakse ning äh, annavad siis üldisema äh, pildi sotsiaalsest olukorrast üle Euroopa Liidu ning selle põhjal saame meie astuda edasisi samme. meil peab olema ju mingisugune ühtlane pilt üle Euroopa Liidu toimuvast, kui meil Äh, seda ametit ei oleks, siis meil peaks olema kakskümmend kaheksa eri inimest äh, liikmesriikidest selleks, et äh, muuta need andmed võrreldavaks. siin on minu arvates täiesti lähimuspõhimõtet arvesse võetud, sest see amet on tõesti odavam, kui meil oleks kakskümmend kaheksa erinevat liikmesriikide ametit. siin on tõesti, tegemist Euroopa Liidu lisandväärtusega, sama kehtib CDFOP-i kohta kui me soovime, et noored inimesed üle Euroopa Liidu saaksid ka ringi liikuda, siis peab meil äh, olema ka piisavat infot äh, selleks, et äh, võrrelda, millised, milline on nende väljaõpe või haridus, kvalifikatsioon, sellega tegeleb ka CDFOP. selleks ei ole meil vaja jällegi kahtekümmet kaheksat eraldi ametit lähimuspõhimõte keht-, kehtib siin täiesti. siis muudatusettepanek kaheksa, ma vaatan selle veel üle, aitäh, härra Preesa. meil võib-olla tõesti ei ole kõige selgem sõnastus siin. see muudatusettepanek kuus, see puudutab tõlkekeskuseid see on täiesti mõtestatud. me oleme siin komisjoniga ühel meelel. komisjoni lähenemine ametite eh, puhul eh, on toonud kaasa selle olukorra, et eh, ametitel peavad olema ka tõlketeenus ning alati, kui räägitakse personali kokkuhoiust, siis äh, äh, on välja tulnud, et kui äh, äh, kui luuakse ühised äh, äh, teenistused, siis kaotatakse kvaliteedis ja kiiruses. sest ametid ei peaks ju liiga kaua ootama tõlgete järel. ning aeg on sage-, sageli tähendab ka raha. aeg Äh, tõlkeaeg venib järjest pikemaks ning institutsioonid nagu ka parlament peavad siis ootama tõlgete järel. minu muudatusettepanek ei soovi vähendada tõlkekeskuse tähtsust, vaid tagada, et ametitel oleks võimalus, kui tõlkekeskus ei tööta piisavalt kiiresti, et ametitel oleks siis piisavalt raha hankida tõlketeenust kuskilt väljast sellist äh, lähenemist on kasutanud komisjon ka varem. teine võimalus oleks tõlketeenistust äh, laiendada, aga seda ma ei saa siin ette panna, see on seotud kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta eelarvega. jah, te ütlesite õigesti, et äh, meil peaks olema ühine lähenemine detsentraliseeritud ametitele. meie eesmärk ei ole neid lõhkuda, aga me peame jälgima, mis seal toimub, peaks olema võimalik tagada, et need ametid suudavad ka oma kohuseid täita. ning neil peaks olema võimalus teavitada ka üksteist oma järgmise aasta tegevuskavast, äh, et nad saaksid koostööd teha, tagamaks, et äh, ei tekiks mingisugust kattuvust äh, ametite juhatuses on sageli rohkem inimesi kui öö, äh, öö, äh, ametites endas, äh, seal on igale kahekümne kaheksale liikmesriigile oma koht olemas võib-olla oleks mõttekam jah, et tuleb lihtsalt teise ameti esindaja kohale juhatusse ja ütleb, äh, mis, millised on nende ülesanded, et vältida kattuvust. Euh, ma arvan, et aitäh, kolleegid, me oleme nüüd äh, ülevaate saanud ja eelarvekomisjonis hääletame kahekümnendal märtsil. aega on siis piisav, piisavalt, muudatusettepanekud on juba esitatud, nagu raportöör äh, ütles nüüd hiljemalt siis äh, kuueteistkümnendaks veebruariks vastutav komisjon kindlasti võtab arvesse, olen täitsa kindel, siin väljendatud seisukohad. kasutaksin juhust ja, ja küsin, kas on mingisuguseid arenguid toimunud, küsin raportöörilt. kas, kas siin on midagi, midagi muutunud? me võime muidugi te mõni teinekord sellest rääkida. hästi. ja nüüd jõudis ka kolleeg kohale selleks, et rääkida kinnisvara teemast. ja võib-olla siis, jaa, Monika Hoolheimer jõudis kohale. teadusuuringute ühiskeskus Ispras, Itaalias. Si Madame Holmeyer veut bien kas te soovite sõna, proua Holmeier? aitäh, härra esimees. tooksin välja kaks aspekti, esiteks äh, see teadusuuringute ehitis number sada kaks, mis asub Ispras, see on siis teadusuuringute ühiskeskus, juba eelmise mandaadi ajal äh, nägin ma seda, et see ISPRA on ürgvana äh, maja, see ehitati kunagi viiekümnendatel. Äh, ning öö, kasutati selle kõrval ka palju väikeseid eh, ehitisi ning on palju mõttekam, et ehitatakse uus suur maja, mis ühendaks kõik ülejäänud. kokku on eh, neid ehitisi praegusel hetkel üksteist eh, ehitist Äh, alles jääb ainult ehitis, mis tegeleb tuumauuringutega, ülejäänud ehitised aga äh, mis, mis on äh, kolmkümmend, nelikümmend aastat vana, need asendatakse. Neile säilitamisel ei ole mingisugust väärtust. ning nad tuuakse kõik ühe katuse alla, kus on siis üle kümne tuhande ruutmeetri netopinda ehk siis pinda, mida saab konkreetselt eh, büroo, büroodeks või eh, laboriteks kasutada, on üle kuue tuhande ruutmeetri ning öö, eh, öö, veel öö, esimesel korrusel on tuhat viissada ruutmeetrit põrandapinda. praegusel hetkel töötab seal viiskümmend viis inimest eelarve peaks olema kolm koma üheksa miljonit eurot. Nad ei vaja mingisugust välisrahastamist, sest neil on niinimetatud lisatulud, mida saab ära kasutada. üks asi, mis jäi selgitamata, miks need lisatulud kahe tuhande kolmeteistkümnendast ja neljateistkümnendast aastast on nii palju vähenenud, sest kolmeteistkümnendal aastal oli öö, öö, need kulud palju suuremad kui kahe tuhande neljateistkümnendal aastal. seitsmendast raamprogrammist ning Horisont kahe, kaks tuhat kahekümnendast on rahastatud neid ühiskeskusi, aga põhimõtteliselt peaks suurem osa nendest rahadest tulema siis nende lisatuludest, täiesti mõttekas on ju, et neid rahu, rahasid kasutatakse sihtotstarbeliselt. me räägime siin riikidest nagu Iisrael, Malta, Serbia, Bosnia-Hertsegoviina, Albaania, Fääri saared, Makedoonia, sellised riigid on sinna kaasatud. ning neid rahasid kasutatakse siis äh, lisakulude vältimiseks valdkonnas, kus liikmesriigid mingisugust äh, lisareservi uute ehitiste jaoks ei ole ette näinud. meie eelarves meie eelarves äh, ei ole selliseid reserve aga ette nähtud ning seetõttu on äh, nende lisatulude tõttu praegusel hetkel võimalik üldse seda uut ehitist rajada. iga-aastased äh, ülalpidamiskulud vähenevad ka kõvasti, sest saab olema ju ainult üks keskne hoone. lammutamine läheb maksma äh, seitsesada seitsekümmend tuhat. aga tõhususe läbi vähenevad kulud iga-aastaselt kuni kuuskümmend protsenti, seega kogu see tegevus on täiesti mõtestatud. ehk siis me peaksime hääletama poolt. selle tsentraliseerimise käigus tuleb astuda ka edasisi samme, aga äh, eesmärk on ju lahti saada Äh, läbi aastate kogunenud raiskamisest. Äh, me oleme aastaid juba uurinud ju, mida on tehtud nende radioaktiivsete jäätmetega, äh, nüüd on nad kõik ladustatud, teatakse, kui radioaktiivsed need on ehk siis me teame vähemalt, kui suur on probleem ja kus see probleem asub. me ei öö, soovi, et Itaalia valitsus hakkaks selle ladustamisega vahepeal tegelema. meie lähenemine on, et kõik jäätmed, ükskõik kui radioaktiivsed nad on, pannakse kirja ning eh, neid, nende eest hoolitsetakse vastavalt reeglitele. see on positiivne areng, sest mõned aastad tagasi niimoodi ol-, selline olukord ei olnud. see ei ole otseselt seotud selle ehitusprojektiga, aga ma soovisin eelarvekomisjonile tuua ka positiivsemaid uudiseid. ehk siis, et ISPRA tegutseb nüüd vastutustundlikumalt. Merci, madame Olmeier. Avez... aitäh, proua Holmeier, te rääkisite sihtotstarbeliste äh, tulude kohta, kas komisjon võiks äh, kommenteerida seda? kui lubate, esimees, ma teeksin ettepaneku, et ähm, teadus, ühise teadusuuringute äh, kolleeg pigem vastaks sellele jah, mis puudutab sihtotstarbelisi tulusid, see oli kolm koma viis protsenti eelmises programmis ja nüüd on see ainult kaks ja pool protsenti. assotsieerunud riikidel on see oluliselt vähenenud. aastatel kaks tuhat neliteist, kaks tuhat kuusteist Šveits ei osalenud kolme, Horisont kahekümnes, kakskümmend kahekümnes nad osalesid ainult osaliselt, mida ei puuduta EFSI. Concerning the commissioning, we have characterized and identified all the waste we have in ja nüüd äh, jäätmed ISPRAS, me oleme sellega tegelenud, ootame lõpplahendust, mis sõltub ka Itaalia ametivõimudest. jah, meil on programm käimas ja tegeleme sellega ettenähtud viisil. Euh, sain siis aru. ma sain aru, et, äh, et sihtotstarbelised tulud läksid siis kolmelt ja poolelt kahele ja poolele, aga mida see tähendab? igal aastal neliteist miljonit eurot ja aastal kaks tuhat kolmteist alates kaks tuhat neliteist saime ainult viis miljonit, sest siis kahanenud, kaheksa miljonit on kahanenud kaks tuhat neliteist, viisteist ja kuusteist, kaks tuhat seitseteist juba kümme miljonit, äh, arvestades Šveitsi panust. see aeglaselt jälle tõuseb, ma võin teile need numbrid tuua, seitse koma seitse miljonit oli ning nüüd on see tõusnud neljateistkümnele nüüd äh, ja kolmeteist koma seitsmele ning horisont kahe, kaks tuhat kahekümnest on see jõudnud kolme koma kolmest üheksa koma üheksani. aga oluline on ka see, kuidas neid rahasid suudetakse ära kasutada, meie jaoks eelarvekomisjonis on oluline silma peal hoida äh, nendel Horisont kaks tuhat kahekümne programmidel. sest äh, kui me jääme seal miinusesse, siis me saame ka vähem neid sihtotstarbelisi tulusid ja saame vähem programme ellu rakendada. sel tuleb silma peal hoida. Merci pour euh, cette euh, tänan selle hoiatussignaali eest aga kui meil on tegemist sihtotstarbeliste tuludega, kas nad siis kajastuvad tuludena või siis äh, kuludest mahaarvestusena? pigem see teine variant. see on kulutuste ridadel. ja kus on siis mainitud sihtotstarbelised tulud, nad võetakse arvesse värske raha taotluste puhul eelarves. kas see ei ole mitte eelarve mõttes anomaalia? sest tulud peaksid ju kajastuma tuludena ja kulud peaksid kajastuma täielikult. Nad äh, kajastuvad kulude poolel selleks, et õigustada lubatud äh, eraldiste kasutamist nagu te teate, Euroopa Liidu eelarves on nii, et kulutuste tase on, on see, mis määratleb tulud ja liikmesriikide osaluse tulude pool, nad on võetud arvesse ka tu teiste tulude all, aga, aga antud juhul on nad sihtotstarbeliselt suunatud teatud kulutustele sest üldiselt ju eelarvet iseloomustab äh, vastupidine, universaalne, mitte sihtotstarbeline tulude jaotus. nii et antud juhul on nad sellepärast just spetsiifilistele kulutustele määratud. aga te olite ju siin, kui me arutasime eelarveprojekti järgmiseks aastaks. ja siin väljendas raportöör ka soovi et eelarve oleks arusaadav, kodanike jaoks mõistetav, aga selline sihtotstarbeliste tulude süsteem muudab täielikult äh, ettekujutust eelarvest, kui siis me kulutame, tegelikult vähendame kulutuste arvu ju sellisel kujul. mõtle, sihtotstarbelised tulud. kui me mõtleme selliste riikide osalusel nagu Šveits või mõni kolmas riik teatud programmides, siis need sihtotstarbelised tulud on justkui äh, nende riikide osamaks nendes programmides osalemiseks. see puudutab kulutusi, mis ei ole õiguslikus aluses algselt ette nähtud, mis puudutab äh, liikmesriike. Need on kolmandad riigid ja kes äh, maksavad oma osa nii et läbipaistvuse suhtes ma ei arvaks, et me kalduks kõrvale kulutuste eesmärkidest. ja teisalt meil on ka öö, ähm, Türgi rahastamine. siin on meil tegemist kahepoolsete öö, äh, osamaksudega liikmesriikide poolt ja mis võimaldavad meil saavutada siis abi hulka, mis on piisav selleks, et äh, seda eelarvest rahastada. nii et ma arvan, et läbipaistvuse osas võib seda niimoodi selgitada ja see, ja niimoodi võib ka seda eelarve loogikat seletada. eksperdid saavad sellest aru, ma ei usu, et kodanikud sellest aru saaks bisschen Widerspruch von meiner Seite, wenn ich darf, weil üks vastulaule minu, lause minu poolt, kui tohib. kui riik maksab sisse mingisugusesse programmi, ütleb, et ja et tema öö, äh, osamakse on Isprasse selline ja ta teeb seda, siis ta annab endale ju aru, äh, kui su-, mida selle raha eest öö, äh, saavutatakse. seetõttu minu arvates see sihtotstarbeline tulu on täiesti mõtestatud, ainult natuke rohkem võiks olla paindlikkust no me, je rappelle simplement. ma tuletaksin meelde põhimõtet, eelarve on universaalne. kõik kulutused rahastatakse kõigi sissetulekute arvelt. ja me tuleme selle teema juurde kindlasti tagasi. jah, lähenegem praktiliselt, jah, see vastab määrusele, aga kui me tahame, et eelarve oleks arusaadav kodanikele siis pole ju vahet, mida Šveits annab või mida mõned teised riigid äh, maksavad, et me peame iga kord, äh, me peame oluliseks ju pidama eelarve tasakaalu. aga ma palun kolleegidel mitte lahkuda. meil on vaja kvoorumit, kui me asume hääletama. see on üksteist. nii et täna, tänan teid juba ette, palun jääge kohale proua Hoolmeier, kas me hääletaksime praegu, kuidas te arvate? Entschuldigung, mein Kollege hat mich gerade angesprochen. vabandust, vestlesin siin kolleegiga, ma ei pannud tähele. Äh, ma, ma mõistan täiesti. kas me hääletame, see oli mu küsimus. jah. hästi, siis hääletamegi, näitame käega kes toetavad seda projekti ja selle rahastamist sellisel moel, nagu meile seda tutvustati, tõstke palun käed. kas äh, raportöör ka on, kaks tuhat kaheksateist eelarve raportöör härra Muresson, kas ka teie olete poolt? sellisel juhul ühehäälselt toetame proua Holmeieri ettepanekut. Teil on endiselt sõna, härra Holmeier. projekt ähm.... siin on veel üks teine projekt, mis meile saadeti, aga mille üle me täna hääletama ei hakka. see on lihtsalt eelinfoks. Frontex on meile saatnud juba oma tulevikuplaanid, aga Äh, üksikasjad ei ole veel paika pandud. Äh, selle äh, kohta saabub meile edasine info, mille üle me saame siis tavapäraselt hääletada. Varssavis on nende peakorter ning me kõik teame, et Frontexil on vaja rohkem personali ka Varssavisse. üheksa neljateistkümnest korrusest Varssavi kesklinnas asuvas hoones on Frontexi omad. viisteist tuhat kuussada ruutmeetrit on seal, neliteist konverentsiruumi, sööklad ning bürooruumid on samuti seitsmendast kolmeteistkümnenda korruseni. probleem on selles, et ruumist on puudu ning soovitakse Poolas kahe tuhande kahekümne teiseks aastaks ehitada täiesti uus hoone, BNC Paribas öö, öö, üürib praegu alumisi korruseid kuni viiendani. seega meil oleks vaja uut ehitist. meeldiv on see, et tegemist saab olema lihtsalt lisakorrustega olemasolevale hoonele, aga kahe tuhande kahekümne äh, neljandaks aastaks äh, äh, soovid, soovitakse need hooned välja üürida, aga, aga uus hoone peaks olema valmis kahe tuhande kahekümne teisel aastal. ma sooviksin täpsemalt teada, et kui me kahe tuhande kahekümne teisel aastal öö, kui me kahe tuhande kahekümne teisel aastal välja kolime, siis me peame üüri maksma endiselt veel kahe tuhande kahekümne neljanda aastani, see e, üürileping tuleks üle vaadata, võib juhtuda, et me peame trahve maksma, seetõttu ootame Frontexilt rohkem infot selle kohta, praegusel hetkel meil täna ei ole otseselt vaja seda infot, aga Äh, lihtsalt äh, ma hoiatan teid, et äh, me ootame Front, Frontexilt hea meelega rohkem infot. ja siis saame me edasi tegutseda. sest need trahvimaksed on natukene problemaatilised. peame ka vaatama kas meil on võimalik üldse ehitada seda uut ehitist, kuigi see oleks mõttekas, et meil oleks kõik ühe katuse all. praegusel hetkel on see lihtsalt selline eelinfo. ning hiljem saame me hääletada konkreetse lepingu üle, mis Frontexiga, äh, Frontexi, äh, Frontexile ehitatakse ning nõukogu on ka sellise lähenemisega nõus. Merci. Merci, Frontex a besoin. Euh, aitäh. Frontexil on vaja rohkem ruumi. Varssavis äh, tegevus laieneb ja seda enam et lõpuks ameti Poola ametivõimud on ka allkirjastanud asukohalepingu selleks, et Frontex võiks töötajaid tööle võtta, sest et siiamaani nad kõhklesid, siis inimesed ei saanudki lapsi kooli panna ja saada muid äh, eeliseid, mida antakse siis välismaal töötajatele. me tervitame seega Poola ametivõimude tegevust, kes siis lõpuks selle lepingu allkirjastasid. kas on küsimusi? ei ole veel allakirjastatud, allkirjastatud. siin on praegusel hetkel mingisugused probleemid veel. Poola võimud äh, peaks selle kahekümne miljoni eest äh, Äh, andma selle maatüki, nad peaks seda tegema, aga praegusel hetkel pole infot, et kas nad konkreetselt seda on praeguseks hetkeks teinud. on küll positiivseid signaale, aga mingisugust lõplikku otsust minu teada pole veel tehtud. jah, aga kui ma räägin asukohalepingust, see tähendab, see annab erilise staatuse nendele töötajatele, kes, ametnikele, kes lähevad Varssavisse tööle. siiamaani nad ei saanud maksualaseid äh, soodustusi, laste koolituse ja muid selliseid äh, sätteid, see, mis võivad olla takistuseks äh, selleks, et Frontex läheb Vas-, Varssavisse, see maatükk on teine asi. jah, on veel mõningaid lahtisi küsimusi, sest praegune uus valitsus äh, ei tegutse päris nii, nagu eelmine viimastel aastatel. hästi, räägime sellest siis järgmine kord veel, see otsus on edasi lükatud, rohkem sõnasoove ei ole. ja nüüd proua Kardia Zabal, kes räägib meile Euroopa Investeerimispangast ja tema finantstehingutest eelkõige Euroopa Liidust väljaspool eelmisel korral oli meie mõttevahetus väga huvitav, saime palju teada, ma, ma olin lausa hämmingus, kuuldes, et Euroopa Investeerimispank tegutseb Hiinas näiteks, Hongkongis. ma tervitan siinkohal tahet tegutseda kogu maailmas, aga kuivõrd Euroopa Investeerimispank vaja pahandeid, ilmselt ta ka laenab ise ja seda rahastab Hiina. et Euroopa Investeerimispank investeerib Hiinasse, minu arust see on tõesti hämmastav. Need investeeringud äh, aitavad kaasa kliimapoliitikale, öeldi mulle, aga sellisel juhul ma loodan, et Euroopa Investeerimispank toetab Euroopa ettevõtteid ka, kui nad investeerivad Hiinasse. oh ei, üldse mitte, öeldi mulle. see tõesti eh, eeldaks arutelu. E-, Euroopa tee, kesk, investeerimispanga teekaart on siin huvitav teema samuti ja teil on sõna, proua Kardia Sabal. Eh, suur tänu, esimees. rääkides neist riikidest, eh, mille tegevusse Euroopa Investeerimispank sekkub ja milline on siis tehtavate investeeringute tagapõhi tähendab seda, et see ongi selle raporti põhisisu. nagu mainitud, meil on juba olnud mõttevahetus üldiste suuniste üle ja me kuulasime ära eh, teiste fraktsioonide seisukohad, äh, tõstatasime tõsiseid küsimusi, keskendusime põhipunktidele ja ma tegin ka omapoolseid ettepanekuid ja ma olen teksti muutnud äh, komisjoni ettepanekul, kolmkümmend viis muudatusettepanekut, kolmkümmend neli puudutavad Euroopa Investeerimispanga äh, äh, välislaenude andmise volitust ja teine välistegevuse tagatist. ma ei hakka kõiki muudatusettepanekuid tutvustama, kuid põhimõtteliselt võib nad rühmitada viide plokki. esiteks äh, need summad Eh, mis võimaldaks Euroopa Liidu, Euroopa Investeerimispangal kasutada investeeringuteks nimetatud riikides. nagu juba öeldud, on investeeringute ülemmäärad juba tõusnud, kuid eh, eh, me peaksime minema kaugemale komisjoni ettepanekust. eriti arvestades seda, et nende väikeste eraldistega Euroopa Liidu äh, eelarvest saaksime oluliselt suurendada investeerimispanga poolset laenutegevust nimetatud riikidest. ja tehes ettepaneku nende ülemäärade tõstmiseks, lähtusime sellest, et äh, arvestades mitmeaastast eelarveraamistikku äh,, oleme me viimastel aastatel läbi elanud mitu suurt kriisi, esiteks Ukrainas ja Euroopa Investeerimispangal paluti tugevdada oma tegevust nimetatud riigis ja loomulikult me oleme teadlikud ka rändekriisist, mis on mõjutanud mitte ainult Euroopa Liidu liikmesriike, vaid ka meie naaberriike. seega selle väikese jõupingutusega meie eelarvest suudame saavutada äh, suuri muudatusi investeeringutes kolmandatesse riikidesse. Äh, teine muudatusettepanekute rühm käsitleb äh, kavandatavaid uusi eesmärke, äh, mille komisjon on välja pakkunud. komisjon kasutab sageli seda väljendit, mida on viimasel ajal kasutatud tihti, et tegeleda rände algpõhjustega, ruutkoosed, see on nagu mantra, mis kordub kõikides teatistes ja sõnavõttudes, kuid äh, pole päris täpselt selge, mida see tähendab, võidelda rände algpõhjustega. kui te vaatate kolme eesmärki, eh, mis juba Euroopa Investeerimispangal on ka erasektori erand- äh,, arendamine, eriti VKE-dele keskendumine äh,, sotsiaalmajandusliku taristu väljaarendamine, energia, transport, keskkond, haridus ja võitlus kliimamuutustega. sellega juba võideldakse rände algpõhjustega. ma arvan, et see neljas eesmärk tuleks ümber sõnastada ja muuta konkreetsemaks kui me räägime sisserändajatest ja pagulastest ja sellest, kuidas abistada meie naaberriike, eh, kes võtavad vastu põgenikke või mis on transiitriikideks, siis eh, see on juba toimiv eesmärk ja väga paljud eh, investeeringud Euroopa Liidu poolt ja Euroopa Investeerimispanga poolt on juba suunatud nendesse riikidesse võitluseks rände algpõhjustega, sest üldeesmärgiks on tagada nende riikide äh, jätkusuutlik areng. seetõttu ma arvan, me peaksime neljanda eesmärgi sõnastust muutma. nagu ma mainisin, juba on kolm eesmärki ja nüüd äh, suunatakse teravik neljandale eesmärgile ja ma usun, et sellest kujuneb väga huvitav arutelu mitte ainult Euroopa Investeerimispanga jaoks, vaid ka järgnevatel nädalatel, äh, kui arutatakse äh, välistegevuse investeeringute kava. järgmine suund on äh, soolise poliitika aspekti tugevdamine mis on olulise tähendusega mitte ainult Euroopa Liidu välisinvesteeringute puhul. ja samuti tuleb keskenduda äh, rahastatud projektide järelevalve ja seirele. tuleb äh, üles näidata ka suuremat valvsust inimõiguste täitmisel äh, nendes riikides, kuhu Euroopa Investeerimispank investeerib tuleb äh, jälgida neid projekte, mida me investeerime ja kuidas nendega seoses täidetakse inimõigusi. ja järgmine plokk äh, on maksustamisega seotud, maksuparadiisid, korruptsioon, maksustamise vältimine. Euroopa Investeerimispank ei saa rahastada selliseid projekte, mis on seotud vahendajatega, kellel võiks süüks panna just nimetatud tegevust ja see on selge sest eh, see on negatiivse mõjuga Euroopa Liidule ja me soovime, et Euroopa Investeerimispank tugevdaks ka oma poliitikat ja tegevust äh, maksudest kõrvalhoidmise vältimiseks ja maksuparadiiside kasutamiseks. Äh, kui me räägime äh, tagatisfondist, siis on vaja uuringut selle kohta, kuidas seda välistegevuse tagatisfondi hakatakse kasutama ja ellu viima. ma olen avatud teie märkustele, kommentaaridele ja muudatusettepanekutele ja olen veendunud, et me jõuame kokkuleppele. suur aitäh, proua Gardia Zabal, selgituste eest. kas keegi soovib sõna? härra Muresson. Mr President, thank you very much. tänan, esimees, ma tänan. ma tahaksin tänada kõigepealt raportööri ettepanekute eest, mille ta on esitas äh, selle töö raames, mida ta on teinud viimastel nädalatel selle teema käsitlemisel. me jälgime ka tähelepanelikult ettepanekud, millega lahendatakse Euroopa Liidu Investeerimispanga välislaenude andmise volitust. meie jaoks äh, ettepanek, et Euroopa Investeerimispank on põhiline Äh, laenuandja ja me leiame, et seda välislaenude volitust tuleks laiendada ja me usume, et Euroopa Investeerimispanga poolt välja pakutud äh, tase on vastav ja pank suudab hästi hinnata äh, senise tegevuse põhjal, kus välislaenude andmise volituse laiendamine on hädavajalik ja just kõige suurem. ja sellega ma toetan ettepanekut, et suurendada seda kolmekümne kaheksale koma viiele miljardile. nüüd on küsimus, millele neid rahasid kulutada ja assigneerida, millistele piirkondadele, millistele riikidele. me arutasime seda ka paar nädalat tagasi ja minu seisukoht on selge. me peame prioriteedid paika panema, et me kasutame need piiratud rahalised vahendid, mis meie käsutuses on, nendele piirkondadele, kus see tagaks suurima positiivse mõju Euroopa Liidule ja aitaks stabiliseerida olukorda ja kui ma vaatan nüüd EIP poolt välja pakutud arvandmeid ja raportööri poolt välja pakutud arvandmeid, siis minu seisukoht on järgmine, et me toetaksime EIP seisukohta, mis hindab, et kõikide piirkondade seas eh, kõige suuremad summad eraldatakse lõunanaabrusriikide kaksteist koma kolm miljardit ja see on igati õigustatud, sest Euroopa Liidu lõunanaabrusriikide olukorda arvestades, eh, et nad peavad jagu saama ähm, Aafrikast ja mujalt tulevate pagulaste ja sisserändajate voogudega. ja see summa Äh, oleks eraldatud ka selle mandaadi lõpuni ja seetõttu me ei jaga raportööri seisukohta suurendada seda märkimisväärselt ühe koma kolme miljardi võrra. me nõustume raportööriga teiste geograafiliste piirkondade suhtes Aasia, Kesk-Aasiaga, eh, eh, Lõuna-Aafrika, kuid siiski meie seisukoht erineb raporteerijaga idanaabruse ja Ladina-Ameerika. Euroopa Investeerimispark ütleb, et meil on vaja rohkem rahalisi vahendeid idanaabrusriikide jaoks ja arvestades olukorda Vene Föderatsioonis, olukord Ukrainas ja olukorda meie idanaaberriikides, meil on kolm riiki, mis on eh, teinud väga tihedat koostööd Euroopa Liiduga. Ukraina, Gruusia ja Moldova eh, assotsiatsiooni lepingute raames ja see on kõige tihedam koostöövorm riikidega, kes ei kuulu Euroopa Liitu ja seetõttu me leiame, me peaksime Euroopa Investeerimispanga ettepanekut toetama, et meie eh, suhted investeeringud idanaabrusriikides peaksid suurema, sest kui Äh, panga tegevus jätkub selles piirkonnas ja eriti Ukrainas äh, ja eriline suur osa langeb Ukrainale ja kui see jätkub äh, praegusel tasemel, mis on olnud paari viimase aasta jooksul sama, siis need summad ei ole piisavad ja seetõttu me toetame panga taotlust suurendada eraldisi idanaaberriikidele. Ladina-Ameerika IA pank soovib enamat, eriti suurendada äh, kahelt koma viiel kolmele miljardile, mis on märkimisväärne tõus, me toetame seda, kuid me ei toeta raportööri ettepanekut veelgi suurema kasvu jaoks. pangapoolne ettepanek on igati õigestatud, kuid viis miljonit rohkem äh, Äh, piirkonnale, mis ei ole meie vahetu naaberpiirkond, arvestades neid poliitilisi ja majanduslikke muutusi meie vahetus naabris, me peaksime arvestama, et rohkem rahalisi vahendeid tuleb sinna suudada ja Ladina-Ameerikale suunatud rahasid tuleks suurendada määral, mida Euroopa Investeerimispank on soovinud ja mitte raporteeris ju. loomulikult me toetame äh, raporteeri ettepanekut äh, tõsta Euroopa Investeerimispanga nähtavust ja teavet tema tegevuste kohta ja et meil on vaja suuremat läbipaistvust ja äh, säästva arengu rõhutamist ja pank peaks sellele tähelepanu pöörama ja me muidugi toetame kõike seda, kuid sellega ei tohiks kaasneda pangale äh, suuremat halduskoormust või abisaajatele äh, Äh, ega ei tohiks ta kaasa tuua negatiivseid tagajärgi. ja nüüd tahaksin paar sõna öelda ka välistegevuste väli-, tagatisfondi kohta esimees. sellega seoses ma jagan raportööri seisukohta, et pikemas perspektiivis ja see on ka komisjoni seisukoht, et pikemas perspektiivis varade haldus nende fondide puhul tuleks tsentraliseerida ja seeläbi vähendada kulutusi. ja me viime siis tagatisfondi hal varade halduse EIB-lt komisjonile, millega vähenevad kulutused üle miljoni ja me arvame, et pikemas perspektiivis see on saavutatav ja see tuleks seada eesmärgiks. me ei ole päris kindlad, kas see peaks tegema äh, EIP praeguse mandaadi jooksul, kuna äh, pole selget kasu kulude vähenemise osas, kuid me arvame, et seda dialoogi raportööriga tuleks jätkata ja see on pikaajaline perspektiiv ja ma jagan raportööriga seda seisukohta ja ka komisjoni seisukohta, et seda tuleks edaspidi teha. nii palju siis minu poolt, tänan. suur tänu ja nüüd härra Kolmel. aitäh, härra esimees ka mina tahaksin raportööri tänada selle eelnõu ja nende mõtete eest, mida ma põhimõtteliselt ka toetan. tooksin välja veel ühe lisaaspekti. mõelge palun lühidalt tagasi suurele finantskriisile kahe tuhande seitsmendal ja kaheksandal aastal Saksamaal on meil kuusteist liidumaad ning minevikus leidsid iga, kõik liidumaad, et neil peaks olema oma liidupank, liidumaa pank. nii nad ka siis tegid. ning näiteks Baden-Württembergi liidumaa pank keskendus ainult öö, Baden-Württembergi ettevõtjate toetamisele, samamoodi Hessenis ja nii edasi. aga siis mõeldi, et miks ainult oma liidumaa, me võiksime teha palju rohkem ning siis hakati äh, äri ajama rahvusvaheliselt, äh, see aga toob kaasa äh, ri-, uued riskid. loodeti, et riskid ei realiseeru, aga tuli välja, et nad ikkagi realiseerusid ja mitmed liidumaade pangad läksid pankrotti. me peaksime silmas pidama, et Euroopa Investeerimispank, nii nagu ta nimi ütleb, Euroopa Investeerimispank, keskenduks eelkõige omaenda Euroopa Liidu probleemidele ning peab olema selge, et äh, igasugune öö, äh, tegevus toob kaasa ju riskid ning seda esiteks ning teiseks peame mõtlema, kes need riskid kinni maksab. me peame ju tagama ka, et Euroopa Liidu eelarve väljamaksed oleks läbipaistvad, sest investeerimispanga puhul on alati oht, et midagi tehakse kuskil varjus. sest pangapoolne tegevus ei ole otseselt alati eelarves näha. aitäh! jah, muidugi, kui eelarves pole vahendeid, siis on kalduvus anda garantiisid. esimestel aastatel on see väga meeldiv, aga mingil hetkel paraku tuleb ikkagi äh, kassasse minna. nii et äh, üritame tõesti saada täiendavaid andmeid selle üheksa protsendi määra kohta kas see katab ikka neid riske, mida me võtame? väike, väike sisuline märkus, me räägime rände algpõhjustest ehk juurtest. kas me võiks pigem allikatest rääkida? sest et juured justkui põhimõtteliselt oleks sisuliselt vastuolus rändega, need, kellel on juured, need ei lähe ära. võib-olla täiendavat infot võiks meile anda Ankus Bernd, kes esindab siin Euroopa Investeerimispanka. Um, thank you very much. Um, maybe I pass the floor to uh, my colleague. võib-olla annan sõna kolleegile. jaa, vabandust ma tahan tänada investe-, Euroopa Investeerimispanga nimel proua Gardia Sabali selle raporti eest, see on tõesti väga tähtis algatus. E, see on abiks pangale selleks, et Euroopa Liidu poliitilisi prioriteete ellu rakendada, Ida-Euroopa, Ukraina, Moldova, Gruusia või meie tegevus Ladina-Ameerikas, Lõuna-Ameerikas see kõik on meile igas valdkonnas suureks abiks. Teie ettepanek on, on selles mõttes väga vajalik ja samuti tuleb meeles pidada, et see on Euroopa välistegevuse üks olulisemaid instrumente ning äh, eelarve suunamine sellesse valdkonda omab tõsist mõju. ma tahan tänada ettepaneku eest, mis puudutab äh, ladusid. see on äh, rändealgatusele tähtis ähm, majandusliku vastupanuvõime algatusele, see on oluline naabruspoliitika Lääne-Balkani riikidele. ja kindlasti võin kinnitada parlamendile, et ähm, kui, kui me tahame suurendada läbipaistvust, siis me oleme kindlasti valmis seda ka edaspidi arutama ja Euroopa Liidus tuleks vältida eelarvepõhiste instrumentide liiga suurt äh, arvu. Euroopa Investeerimispank, pank on ühtne instrument, mis saab väga erinevaid algatusi rahastada ülemaailmsel tasandil. ja seda tuleks kindlasti alal hoida. tänan. ja lisaks peab meil olema ka selge nägemus välispoliitikast, ütleb esimees Est-ce que okay, monsieur... uh, could, uh, could I, um... jah, vabandust, ma ütlen paar sõna veel. kõigepealt tervitame väga seda algatust, ma arvan, see on väga tähtis instrument selleks, et me saame mitte ainult kolmkümmend viis miljardit täiendavalt MM, äh, MFF-iga. teiseks, mis puudutab äh, ladusid, ladustamist ettepanekus ei ole sellist muudatust küll kavas lihtsustamaks ladustamist, mis oli nõukogu ettepanekus. meie ütleksime, et me oleme valmis majandusliku vastupanuvõime algatus on juba päris hästi edasi liikunud, meil on juba kinnitatud projekte ja võiks ja, ja võime ka jätkata äh, projektidega, mis saaksid selle garantii. seda garantiid saaks siis äh, käivitada selleks, et leevendada riske, mis kaasnevad nende projektidega, näiteks meil on Liibanonis projekt ettevalmistamisel märtsikuiseks juhatuse koosolekuks. tähtis on aga, et hiljem need projektid saavad ELM-i kaitse, vastasel korral me ei saa garantiid enne rakendada, enne kui õigusakt on olemas tahaksin ka vägagi rõhutada, et me oleme nõus, on äh, vaja, on vajalik äh, tulemusi ja aruandlust tõhustada äh, üksikute projektide puhul. üks ettepanek räägib sellest, et tulemuslehed peaksid olema avalikud iga projekti puhul. sisuliselt on see, ma arvan, väga hea mõte ja tõesti, me peame hindama iga projekti mõju ja tulemusi, kuid see leht iseenesest on öö, äh, otsekohene hinnang sellele, mis, kõigele, mis on seotud projektiga. ja siin tuleb mingi tasakaal leida, näiteks äh, hinnang äh, võib öelda, et et arendajal näiteks on sellised, sellised puudused, teisalt äh, peame ikkagi äh, õiglase hinnangu andma. terve rida muudatusettepanekuid puudutavad äh, nõuetest mitte kinnipidamist, makse. meil on juba väga keerukas poliitika selles vallas ja teeme komisjoniga koostööd selleks, et edusamme teha ja selgust on vaja sellesse, mis on võimalik, mis mitte. mõnikord on ka, mõnedes nimekirjades on riigid, isegi liikmesriigid või sellised riigid nagu Türgi. tähtis on mõista, mida, mis on tehtav, mis mitte. oluline on, et meil oleks selged suunised seepärast. terve rida muudatusettepanekuid on seotud soo aspektidega. meil on äh, mõõtmisraamistik juba olemas. Äh, kõikjal, kus võimalik, üritame me ka aru anda soo aspekti kohta. hiljuti võtsin vastu uue soostrateegia, mille eesmärgiks on just äh, selliste asjade hindamine operatsioonide puhul kas ma vastasin nüüd kõigele või oli veel midagi? ja veel üks asi, mis puudutas siis rände alg- või juurpõh-, juurpõhjuseid on tehtud selle kohta jah, ettepanekuid. rändest rääkides panga seisukohast, nagu ma ka varem oleme öelnud, pank saab vastupidamisvõimet äh, erinevates kogukondades hinnata, kuivõrd arengupangandus on seotud pikaajaliste aspektidega, seega me ei ole, võib-olla ei oska humanitaaraspekti kohaselt hinnata, aga meie erinevate projektide puhul nendes piirkondades aitame me vägagi kaasa infrastruktuuri arengule erasektori arengule, ühtekuuluvusele ja see ei puuduta mitte ainult rände algpõhjusi, vaid ka transiit vastu võtma, võtta kogukondade vajadusi pagulaste puhul. suur tänu. kas härra, kas komisjoni esindaja härra Benjamin Hanson soovib sõna? tänan, esimees. Äh, vabandage, mul väga palju häält ei ole mitte et ma ole, olen hääleta, aga lihtsalt mu hääled ära. paar märkust. ülemmäära suurendamine. jah, kuulsime ära raportööri ettepaneku. siin on palju pinget ja ei ole päris kindel, kas me saame seda praeguse MFF-i raames teha eriti arvestades Brexiti mõju, mida on raske hetkel hinnata. see Damoklese mõõk äh, ripub meil pea kohal. ja see on veelgi suurem oht sellistes rubriikides nagu neli, kus praegu mingit varu praktiliselt ei ole. ja samas vajadused kasvavad aasta-aastalt. nii et kindlasti on vaja suutlikkust paremini ELM-i koha peal ellu viia. aga meil on kahtlusi, kas Euroopa Liidu eelarve suudab seda teha praeguse finantsraamistiku raames, samas kattes piisavalt riske. nüüd äh, mitte koostööd tegevad äh, jurisdiktsioonid, me väga tervitame muudatusettepanekut, mida on parlament teinud mis on täi-, langeb täiesti kokku komisjoni äh, jõupingutustega kõnelustel viimastel kuudel äh, Euroopa Investeerimispangaga, nagu äh, kes, investeerimispanga kolleegid ka ütlesid, nad on, selles valdkonnas on alustatud tõsist muutust, eelmisel aastal juhatus võttis vastu uue dokumendi, kus äh, kõneldi äh, vahejäreldustest, mis on samm õiges suunas. meie jaoks on see isegi veelgi soovitavam, et neil oleks selged suunised õigusaktide osas, sest EIB on siin omas majas korda loomas. ja see kindlasti on väga hea, et kuna me ei taha viia selleni, et tekib äh, agressiivne taksi, taks, maksude planeerimine või maksudest kõrvalehoidmine. ja kus asub äh, investeerimispanga kontor? see asub ühes liikmesriigis. aga äh, härra esimees, arvestage ka seda, kui me oleme karmimad offshore'i seaduste suhtes, siis äh, see mõjutab maksutulusid. ja kokkuvõttes tullakse pigem kontinendile tagasi. ehk siis äh, re-onshoring on see termin. vabandust, ma pean teid katkestama, ma pean minema esimeste konverentsile kohe. ja härra Ashworth Äh, kas te võiksite üle võtta palun koosoleku juhatamise ja, ja palun vabandust, et ma pean lahkuma, aga mul samas, mul on väga hea meel, et EIB lähtub selektiivselt ja jätab kõrvale mit-, koostööd mittetegevate jurisdiktsioonidega, selle all me mõistame maksuparadiise, neid riike, kes korraldavad maksupettusi, äh, pangasaladusega manipuleerivad ja nüüd anname juhatamise üle härra Ashworthile. Uh, uh, ma toetan igati härra Artui äh, äh, tarku sõnu, mis puudutab varahaldust, siin väike täpsustus veel variraportöörile. komisjon on täiesti valmis seda tegema kohe praegu juba, meil on selleks ressursid olemas, oleme võimelised seda tegema ja kuna säästud äh, kaasneksid otsekohe, siis me oleme juba, juba kohe valmis. asi ei ole selles, et EIB ei teeks oma tööd korralikult, aga me saaksime seda odavamalt teha. nüüd äh, teksti juurde tagasi tulles, Kuuba, me oleme raportööri ettepanekut näinud, et laiendada valikut ka Kuubale. mul on siin reservatsioone selles osas Ehm, see ei ole päris neutraalne, me peame uurima kolleegide käest ja ka Mogherini ja välisteenistuse käest, mis on nende nägemus, sest neil on kindlasti äh, rohkem infot kui DG ECFINil. kas Kuuba võiks äh, valikukriteeriumitele vastata ja ja vaatame, kuidas seda tulevikus kujundada. kindlasti ma toetaksin EIB kolleegide seisukohta, et tähelepanu tuleb nõuete osas pöörata ka praktilisele küljele, eriti aruandluse osas. mõnikord tekivad probleemid, me peame kaitsma konfidentsiaalset tundlikku infot teised asjad võivad praktikas osutuda keeruliseks, näiteks soo aspekt. me väga toetame, et äh, soolist võrgõiguslikkust äh, toetatakse, aga kui meil on süstemaatiline ex-post aruandlus investeeringute osas, kus siis mul on selline e eelaimus või tunne, et see võib osutuda praktikas keeruliseks garantiide sidumine soo aspektiga, see pole niisama lihtne praktikas. midagi saab kindlasti teha selleks, et aruandluste osa parandada, kuid seda tuleb kindlasti teha mõistlikes piirides. ning vastavus üheksa protsenti, mida küsis esimees Ahtvi, komisjon hindab regulaarselt seda, seega välispartner peab seda kontrollima viimati toimus see sellel aastal, mitte väga ammu. me oleme siiski veendunud, et üheksa protsendi määr on kohane, aga kuna me laiendame oma tegevust täiesti uut, uuele alale ja hakkame kaubanduslikku riski hindama EIB eh, e poolt toetatavates riikides, siis see puhver võiks meie jaoks olla nüüd üheksa-kümne protsendi vahel, lihtsalt igaks juhuks. et äh, võiksime koguda vahendeid, kui peaks vajalik olema. ja nüüd äh, laohooned. väga õige, et meil oli selline arutelu nõukogus, mida see tähendab, kes ei tea, mida see warehousing tähendab ehk siis me alustame rakendamist praegu ja siis komisjon otsustab hiljem, kas me laiendame seda olemasolevatelt. seda on EFSI ühe puhul juba tehtud, kus seda võiks teha ka EFSI kahe puhul, kui parlament seda toetab. seega peaks olema EIB ja komisjoni vahel lihtsalt kokkulepe selleks, kuidas äh, warehousing ut laiendada. see on äh, võib-olla natukene väljamõtlemise koha pealt keerukas. kuidas seda rakendamist, äh, vastupanuvõime algatust kiirendada ja pagulased nüüd, aeg on meie rikkus. Thank you very much. Now I've got no colleague as... Suur tänu. Rohkem kolleegi ei ole sõna palunud. Annan nüüd sõna järje tagasi raportöörile. Sí, muchas gracias, eh, presidente. Lo primero... Suur tänu, esimees. Kõigepealt ma tahaksin tänada kolleegi Eest Euroopa Investeerimispanga ja komisjoni esindajad eh, kõigi esitatud märkuste eest. Eh, ma ei taha pikalt rääkida, ma tahaksin siiski täpsustada, miks ma olen teinud teatud ettepanekud, alustades äh, täiendava rahasumma jagamisega erineva kategooria režiimide vahel. nagu ma ütlesin oma esimeses sõnavõtus, arvestades EIB e poolt juba tehtud äh, avansse Ukrainasse ja Gruusiasse, on minu arust äh, mõistlik tagada investeeringute miinimumtase, et mitte seista kahe tuhande kaheksateistkümnendal aastal äh, kaljuserval äh,. ma raamatu rääkisin äh, vastavalt vajadusest tugevdada investeeringuid lõunapoolsetesse riikidesse, kes võtavad praegu vastu suurema osa pagulasi ja vajavad abi. ma tahaksin säilitada selle suhte üks kolmandik kahe kolmandiku äh,, seega investeeringud idasse ja lõunasse ja need korrektuurid on minupoolsed ettepanekud. mis puudutab neid ülemmäärasid, ma ei usu, et oleks õige kehtestada samasugust ülemmäära lõuna- ja idapoolsete riikide jaoks ja ma püüan selle üldise kasvu raames kuidagi saavutada tasakaalu ja rõhutada ka tegevuse vajadust Ladina-Ameerika suunal ja see, et ma pakkusin ka abisaajate riikide hulgas Kuuba välja, arvestades praegust seisu Euroopa Liidu ja Ladina-Ameerika riikide vahel me peaksime suurendama oma huvi äh, selles piirkonnas ja see avab võimalusi mitte ainult investeeringute jaoks, vaid ka äh, Euroopa Liidu jaoks uue geopoliitilise strateegia kujutamiseks ja muuta Euroopa Liit uuesti Ladina-Ameerika riikides nähtavamaks. viimasel ajal oleme vähe pööranud tähelepanu sellele piirkonnale ja Äh, Trump on öelnud, et ta keskendub ainult Ameerikale, see on tema viga, ja on pööranud selja Ladina-Ameerikale, mis avab Euroopa Liidu jaoks võimalusi. ja kui me räägime nüüd praktiliselt Kuuba küsimusest, siis nii komisjon kui ka proua Mogherini äh, ütlesid detsembris kaks tuhat kuusteist, võib-olla ma eksin, äh, ma ei ole välispoliitika ekspert et arvestades Euroopa Liidu soovi muuta suhteid Kuubaga, äh, siis Euroopa Liidu ühine seisukoht detsembris muutus. kas see leping äh, realiseerub või mitte äh,, on oluline ka EIB jaoks ja äh, see oleks oluline esimene samm meie suhetes Kuubaga äh, ja Kuubast võiks saata ka, saada üks nendest prioriteetsetest riikidest. see raport on kujunemas ajal, kui me arutame seda ja me peaksime ka omapoolse poliitilise signaali saatma. ja lõpuks kolmekümne viie miljoni kohta, mis on hädavajalikud. rubriik neli on juba sattunud väga suure surve alla kuid meil on vaja leida mitte ainult kolmkümmend viis miljonit, vaid sadu miljoneid selleks, et rahastada äh, sisserändajate pagulastega seotud poliitikaid ja meie komisjon on just see, kes peaks läbi vaatama need suured summad meie eelarves. kahjuks me ei ole sellega toime tulnud ja liikmesriigid pole suutnud ära kasutada olemasolevaid rahalisi vahendeid, sest äh, pagulaste eest hoolitsemine ja nende ümberasustamine äh, ei ole olnud edukas ja nüüd kolmekümne viie miljoni lisaraha leidmine selles rubriigis saab olema raske, kuid kui on otsustavust ja soovi ning tahet seda teha, siis on see saavutatav ja see oleks abiks ka investeeringute suurendamisel äh, meie naabrusriikides ja nende arengu soodustamisel. tänan suur tänu, raportöör. Äh, mina meenutan komisjonile nüüd selle raportiga seotud tähtaeg, muudatuste esitamise tähtaeg, teine märts kell kuus. teised kuupäevad, üheksateistkümnes märts, äh, INTA arvamuse heaksimine meie komisjonis muudatusettepanekute läbivaatamine kahekümnendal, kahekümne esimesel märtsil, kahekümne esimesel märtsil Äh, arutame ka ahveti arvamusi ja kahekümne teisel märtsil äh, TV Komisjoni arvamust. Äh, komisjonis võetakse raport vastu kolmekümnendal märtsil ja kolmandal aprillil täiskogul tehakse avaldus läbirääkimiste kohta ja esimene voor toimub kümnendal aprillil tänan raportööri, sellega on hommikune pool lõppenud ja meenutan kolleegidele, et me koguneme taas kell kolm pärastlõunal selles samas saalis täna.